Hi. Good morning. hommikust. räägin portugali keeles, ma usun, et te võite nüüd vahistada. Tu, uh, é a adoção da ordem de trabalhos. Uh,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 lähetusega ja me tahtsime, et see kantaks äh, seitsmeteistkümnenda detsembri koosolekule. kui ikka keegi selle vastu ei ole, siis me saame päevakorra sellisel kujul heaks kiita. Äh, passamos então ao segundo ponto de ordem de trabalhos, que são os anúncios uh, da Presidência. Teine päevakorrapunkt ehk siis eesistuja teadaanded ja ma loen ette inglise keeles, sellepärast et mul on märkmed inglise keeles. parandus ESF-i vastu võetud teksti. ja nagu viimasel koosolekul, e, tööhõive koosolekul teda anti, see kiideti heaks novembri täiskogul, aga see ei sisaldanud e, juristlingvistide parandusi, korrigendum on liikmetele laiali saadetud ja detsembris vastavalt äh, artikli kakssada kuusteist äh, kodukorralistega heaks kiidetakse, kui keegi selle vastu ei ole koosoleku lõpuks, siis korrigendum äh, loetakse heaks kiidetuks ja edastatakse siis täiskogule ähm,. Uh, the point B is about uh, unused interpret- ja see puud-, punkt puudutab kasutamata tõlget. ühtegi juhtumit ei ole olnud viimasest koosolekust peale. punkt C. elektroonilised koosolekufailid ja webstreaming. nagu ikka, failid on kättesaadaval e-miitingu rakenduse kaudu ja nüüd räägime kolmandast punktist ja lähen jällegi üle portugali keelele. tegemist on põhiõiguste olukorraga Euroopa Liidus kaks tuhat kaksteist. meie raportöör on Adam Koosa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 ma usun, et meie koostöö on olnud tõesti suurepärane. meil on olnud teatud lahkhelisid, aga meil õnnestus jõuda väga hea lahenduseni kompromissidega. meil on kaks äh, kompromissmuudatuse ettepanekut praeguseks, sest et meil ei õnnestunud päris ühte neid äh, mõtteid kokku panna, nii et meil on kompromissid A ja B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 kompromisslahendus, mille me välja töötasime, on selline, mida saavad toetada kaks kolleegi. ja me koostasime sellise sõnastuse, mis läheb kogu, kokku ka kogu ülejäänud tekstiga ja B puhul me toimisime täpselt samamoodi aga meil tekkis ka kaks probleemi ja tahaksin teie tähelepanu neile probleemidele juhtida osasid muudatusettepanekuid minu enda fraktsioon ei toeta. see on muidugi minu fraktsiooni õigus, aga on ka teatud äh, protseduure, millega ma nõustuda ei saa. millega siis tegemist on? tegemist on meie komisjoni esinaise poolt algatatud äh, protseduuriga, tegemist on algse äh, baastekstiga, mille mina koostasin kaks äh, nädalat taga, äh, kaks kuud tagasi. eelmisel nädalal ka meie esinaine andis teada, et üks lõigetest on sealt maha võetud. ta soovib nimelt ühe lõigetest kustutada. sellepärast, et see lõige ei puudutavat äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni pädevust. ma muidugi ei sea meie esinaise öeldud kahtluse alla, aga ma lihtsalt ei saa aru, miks praeguses faasis ta sellise sammu astub. aga me oleme suutnud välja töötada hea kompromissi ning hääletades ma usun, et me suudame kokku leppida sellises tekstis, mis äh, on heaks äh, orienteeriks ka libe komisjonile, kes on äh, vastutav tahaksin samuti kolleegidele teada anda, et siin käsitletakse põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. muidugi mõista, meie kodanike arvamused võivad ka põhiõiguste küsimustes äh, lahknevad olla, sellest tulenevalt on äärmiselt oluline, et sotsiaalvaldkonnas äh, olevad äh, õigused leiaksid samuti käsitlemist siin ning et eh, me peaksime kinni nii Euroopa Liidu kui parlamendi põhitekstidest. ma usun, et me oleme suutnud ka seda teha, tänan tähelepanu eest ja ootan teiepoolseid märkusi, aitäh! Obrigada, senhor Costa. Um... Ehm, suur aitäh, härra Koosa. proua Sippel. suur tänu, proua juhataja. saan teha lühidalt. juba eelmisel koosolekul märkisime, et selles raportis ei ole enam suuri probleeme ning me saame kompromisse toetada, kuna jõudsime meid rahuldavate tulemusteni nende osas. põhiõiguste küsimused on tähtsad, iseäranis töötajate põhiõigused ning sellest seisukohast on raport minu hinnangul väga hea. loomulikult on alati eriarvamusi ühes või teises küsimuses, aga kompromisside osas on meil koostöö tulemusena õnnestunud jõuda hea raporti tekstini. tahtsin, tahaksin juba vabandada, et ma kahjuks ei saa tulla hääletusele, sest mul on teises komisjonis teine raport, aga ma olen kindel, et me saame päris suure enamuse raporti taha. aitäh! Obrigada, senhora Zipel. Passo agora a palavra à senhora Ovir. suur aitäh. Ovir. tänan, proua juhataja. kõigepealt tahaks tänada raportööri härra Koosat tehtud töö eest. ega see kerge ei olnud, aga tal oli aega ja tahtmist meid korduvalt kokku võtta ja asja arutada. selle kõige eest suur tänu. mis puudutab eh, meie komisjoni arvamust Euroopa Liidu põhiõiguste raportile, siis peab tunnistama et esialgne eelnõu oli mitmes positsioonis väljas meie komisjoni valdkonnast selles puudus piisavalt just meie töökomisjoni suunitlus. kuna põhiseaduskomisjoni ehk siis libe raport oli teemat kõikselt hõlmanud siis ei hakanud mina alde variraportöörina eh, muudatusettepanekuid arvamusele eh, tegema ega fraktsioonikaaslase tööd oma muudatusettepanekutega muutma. mis puudutab kolleegide poolt esitatud muudatusettepanekuid siis alde nendest enamust toetab samuti oleme päri kompromissettepanekutega aga mõned probleemid ja problemaatilised ettepanekud siiski on nii ei saa me toetada muudatusettepanekut nr 17 kuna me ei saa olla päri järeldustega et troika just nimelt troika on süüdi problemaatiliste liikmesriikide hädades ja muudatusettepanekute ja osas jääme erapooletuks kuna meie arvates ei sobi nad kõige paremini antud arvamuse teksti see tähendab 11. ettepanek ja 12. on laialivalguv ehk ei ole piisavalt konkreetne. Eh, muudatusettepaneku osas soovime me eh, osade kaupa hääletust aga suuri probleemi probleeme selle arvamusega ei ole ja nagu ma juba alguses ütlesin ma tänan härra kosat halva töö eest ei tänata ma tänan teda hea töö eest ja kokkuvõttes alde toetab arvamust aitäh tähelepanu eest! Obrigada, senhora Ovir. Uh, ah, quer... Suur tänu, proua Ovir. nüüd pöördun komisjoni ettepaneku poole. kas tema soovib sõna võtta? paistab, et ei ole tema poolt märkusi. seega pöördun raportööri poole ja annan talle sõna. köszönöm a kollégák észrevételeit magam is azt gondolom, hogy a cél az... Suur tänu kõigi nende märkuste eest. Olen ise ka seisukoha. Et, et eesmärk oli meil üks ja sama, aga me lähenesime sellele natuke eri nurkade alt. Mina tegin oma tööd lähtudes hartast. Ent arvestasin ka libe komisjoni menetlust. mis puudutab muudatusettepanekut seitseteist, siis meie fraktsioon seda ei toeta. ning samuti ei toeta me muudatusettepanekut kakskümmend kaks. mis puudutab teisi muudatusettepanekuid, sealhulgas sealhulgas teisi, siis eh, nende suhtes meil seisukohta ei ole, aga lõppkokkuvõttes on meil hea tekst ning mis puudutab menetlust, proua juhataja, siis ma üritasin algusest peale teha otsused ära, sest kui meil on selge seisukoht kohe olemas, siis lihtsustab see tööd palju. aitäh. aitäh. härra Kosa. hääletus tuleb natukese aja pärast. meie komisjoni selle raporti osas, libe komisjoni hääs tuleb hääletus kuueteistkümnendal või seitsmeteistkümnendal detsembril. ning ähm, tõenäoliselt jõuab raport täiskogusse jaanuaris niisiis. just sain teate, et punkti neli raportöör, mis puudutab läbirääkimisi nõukoguga, uurimus, uurimusega seoses aktiivse elanikkonna kohta ühenduses ei ole praegu siin aga ei siiski, tundub, et ta just saabus. ei, siiski ilmselt ei ole raportööri kohal. eksisime, härra Serkas oli seisukohal, et ta on kohal, aga tegelikult mitte. seetõttu teeme paariks minutiks vaheaja ja loodame, et ta jõuab kohale head kolleegid, kell on üheksa kolmkümmend kolm, me oleme kolm minutit ajast maas. aga nüüd palun kõigil asuda tagasi oma kohtadele ning panen ette alustada hääletustega. ning punkt viis, kõigepealt hääletus omaalgatusliku raporti kohta teemal sotsiaalkaitse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele. raport on siis koostatud Vili ja Blinkevitši uute poolt ning eh, meil on siin naiste õiguste komisjoni arvamus. jaotis üks härra Benjon, soovisite sõna? We just have um, on, on the ALDE meil on ALDE hääletusnimekirjas teatud kompromissid, kus on nimed kirjas ja mida me toetada ei saa, me tahtsime lihtsalt teile informatsiooniks öelda kuna läbirääkimised kestsid eile hilja õhtuni, siis on siin mitmed kompromissid, mille juures on ka meie nimi, aga mida me tegelikult ei toeta. tahtsin lihtsalt märku anda, et see nii on. kas te saaksite kohe öelda, missugused need kompromissid on, mida te ei toeta või, või siis peate iga kord küsima? D, H, J, S, V ja A, A D, DHJ, X, V ja AA. nii. selge. niisiis alljaotis üks muudatusettepanek kolmkümmend viis, Heinz Becker, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid ning hääletus on avatud. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. nii, kõik on hääletanud, hääletus lõppenud, kolmteist poolt, neliteist vastu, kolm erapooletut, tagasi lükatud. punkt punkt üks kompromissis I neli fraktsiooni esitavad, sealhulgas liberaalid, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd äh, äh, lõige üks kompromiss äh, J, vastu, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuues punkt, raportöör toetab, kes on to-, poolt? minul on kirjas, et raportöör toetab, kui ta just oma arvamust muutnud ei ole ra-, raportöör muutis oma arvamust, aga minul seda kirjas ei ole, nii ei kõlba. nii et raportöör on vastu, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. punkt seitse naiste õiguste arvamuses, raportöör toetab, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. punkt kaks, muudatusettepanek nelikümmend kaks jääb äh,, langeb ära. nüüd punkt kolm, kompromiss ka, mille neli fraktsiooni toetavad, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. punkt kolm, äh, kompromiss A, B, neli fraktsiooni esitavad, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Äh, punkt neli, kompromiss L, esitavad neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd äh, punkt neli, pärast punkti nelja, punkt üks, üks äh, naiste õiguste arvamuse raportöör äh, ei toeta enam, naised muudavad oma arvamust selge poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. ei, naised ei muuda oma arvamust, no selge. Äh, punkt kolm, naiste õiguste komisjoni omad poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. punkt viis, kompromiss M, esitavad neli fraktsiooni poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud nüüd viis, kompromiss N, neli fraktsiooni esitavad poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. punkt kaksteist, naistekomisjoni arvamus, raportöör toetab, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. punkt kolmteist, sama komisjon, äh, raportöör samuti poolt, poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, aga tundub, et tagasi lükatud. kontrollime, punkt kolmteist kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. viisteist toetavad, seitseteist ei toeta, tagasi lükatud. erapooletuid ei olnud. punkt neliteist, sama komisjon, raportöör toetab, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. punkt seitseteist, naiste õiguste komisjon, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üksteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksateist punkt, naiste õiguste komisjon, raportöör vastu, poolt, erapooletuid ta, äh, vastu, tagasi lükatud. kompromiss E punkt kuus, neli fraktsiooni toetavad, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. punkt seitse, kompromiss B, neli fraktsiooni esitavad, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd punkt seitse või äh, punkt kaheksa, naiste õiguste komisjoni raport on töötajad, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Äh, kompromiss Q, mida esitavad neli fraktsiooni, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. punkt kaheksa, kompromiss R, neli fraktsiooni esitavad poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. punkt üheksa, kompromiss S, esitavad neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd punkt üheksa 9 muudatusettepanek äh, kaheksakümmend neli, suuline muudatusettepanek ALDE fraktsioonilt. kas on vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule, kui ei ole, siis muudatusettepanek kaheksakümmend neli, hääletus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. punkt kümme, kolm äh, ettepanekut, mis ei taha hääletust punktis D, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse suhtes, kes on poolt äh, sellele kustutamismuudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu, vastu, tagasi lükatud. nüüd äh, punkt kümme, kompromiss U, neli fraktsiooni esitavad poolt, vastu, äh, erapooletuid, vastu võetud. punkt üksteist, kaks muudatusettepanek kustut-, kustutamiseks, Tšaba Sugo ja Ester Laomat, kes on poolt, nendele kustutamismuudatusettepanekutele vastu, erapooletuid kontrollime. kontrollime niisiis. hääletus on avatud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. viisteist poolt, kuusteist vastu, tagasi lükatud. punkt üksteist, muudatusettepanek üheksakümmend viis langeb ära, on nüüd üheksakümmend kuus. esitavad kaks kolleegi Roheliste fraktsioonist Eh, tahetakse hääletamist eraldi, eh, mida nõuab ALDE kõigepealt ilma sõnadeta without EU social protection for, kes on, kes toetab seda esimest poolt, kontrollime, kontrollime üheksakümmend kuut, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, üheksateist poolt, kaksteist vastu, vastu võetud nüüd teine osa sellest muudatuse, sellest hääletusest poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kontrollime teist osa, hääletus on avatud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kuusteist vastu, see teine osa ei saanud toetust ehk tagasi lükatud. nüüd punkt kaksteist, kolm kustutamismuudatuse ettepanekut üheksakümmend kaheksa, üheksakümmend üheksast seitse, kes see puudutab kompromissi V, mida toetavad kolm fraktsiooni, kes toetavad punkti kaksteist kustutamist poolt, vastu, erapooletuid. kompromiss V äh, nüüd kolme poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. punkt kolmteist, äh, muudatusettepanek sada kaks, äh, Malika Benarato ja Mariska Dissenki, kes on poolt vastu, erapooletuid kontrollime. sada kaks, kontroll, hääletus avatud kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kuusteist vastu, ei ole vastu võetud, nii et hääletame nüüd sada kolme sarja sajal. raportöör vastu, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. sada kolm, kontroll, hääletus on avatud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, üksteist vastu, viis erapooletut järelikult vastu võetud, kuna osad olid erapooletud. nüüd punkt kolmteist muudatusettepanek sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. sada neli kontroll. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kolmteist vastu. ehk siis vastu võetud muudatusepanek sada viis samalt esitajalt, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. sada viis kontroll. hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kuusteist vastu, järelikult tagasi lükatud nüüd kolmteist kompromiss AC, neli fraktsiooni esitavad poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud punkt neliteist, kompromiss V, kaks siis V poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viisteist, sada kümme muudatusettepanek, Sari Esaia, kompromisshääletus X, toetavad kolm fraktsiooni, liberaalid loobusid seda toetamast, kes toetavad muudatusettepanekut sada kümme, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss X, kolm fraktsiooni esitavad, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud punkt kuusteist, muudatusettepanek sada viisteist, kustutamismuudatusettepaneku seotud kompromissiga Y, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss Y, neli fraktsiooni esitavad poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd punkt kümme, lõige kuusteist, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist fraktsioonide muudatusettepanek, kompromissettepanek vastu võetud. sada, sada kakskümmend kaheksa, sada kakskümmend üheksa langevad ära, nüüd kompromiss AA poolt vastu erapooletuid vastu võetud. nüüd sada kakskümmend kaheksa, muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, Maris Andrus, kes on poolt vastu erapooletuid, usun, et on tagasi lükatud, aga me kontrollime, sada kolmkümmend kolm hääletus on avatud hääletus on lõppenud. viisteist poolt, äh, viisteist vastu, äh, kolm erapooletut äh, heaks kiidetud. ja endiselt pärast muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus, samad autorid poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist lõige kõik muudatusettepanekud langevad ära. ja nüüd me oleme lõike kakskümmend juures. kas siin langevad muudatusettepanekud ära? põhjenduspunkt A, kompromiss A, neli fraktsiooni poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. pärast põhjenduspunkti A neljas muudatusettepanek, Benjon, äh, raportöör on vastu, poolt, vastu, erapooletud kontrollime neljandat. hääletus on alanud, hääl-, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kaksteist vastu, üks erapooletu. heaks kiidetud põhjenduspunkt B äh, kompromiss B neli fraktsiooni poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt C, kompromiss C, neli fraktsiooni on selle teinud poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt D, kompromiss D nelja fraktsiooni poolt, poolt, vastu, erapooletud. heaks kiidetud. põhjenduspunkt E, kompromiss E nelja fraktsiooni poolt, poolt, vastu, erapooletud. heaks kiidetud. pärast põhjenduspunkti E lõige A, naistekomisjonide raportöör töötab poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud B samalt komisjonilt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. C samalt komisjonilt. kontrollime B-d. naistekomisjoni muudatusettepanek, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? seitseteist, äh, seitseteist, keegi erapooletu ei ole. tagasi lükatud. Äh, Taane äh, C samalt komisjoni poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime C-d, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, kolmteist vastu, keegi ei ole erapooletu ja heaks kiidetud. lõige D naistekomisjonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige E poolt, vastu, erapooletud ma usun, et tagasi lükatud, aga kuna te ei tõsta enam kätt, siis kontrollime e, kontrollime. hääletus on alanud. eks näis. hääletus on lõppenud. seitseteist, neliteist, kolm, heaks kiidetud. põhjenduspunkt F, kompromiss F nelja fraktsiooni poolt, poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud pärast äh, põhjenduspunkti F kakskümmend viis äh, Konstantinos Pupakis poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend kuus samalt äh, autorilt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. põhjenduspunkt G muudatusettepanek kakskümmend seitse kustutav ettepanek sari ja saiak ja siis ei saa kompromissi G hääletada, kes toetab kahekümne seitsmendat poolt vastu erapooletud tagasi lükatud ja siis kompromiss G, mille on esitanud neli fraktsiooni, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja pärast äh, G-d kolmekümnes muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. F, naistekomisjon poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss H, neljad fraktsioonid poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja sellega me oleme siis lõpetanud ja nüüd hääletame kogu raportit elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, neli vastu, üks erapooletu ja õnnitlused raportöörile Et nous en venons au point 6. ja nüüd me oleme jõudnud kuuenda päevakorrapunkti juurde, hääletamine algatusraporti kohta töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes. tegemist on raportiga, mille meie poolt valmistas ette Phil Bennion ning meil on olemas ka majanduskomisjoni aruanne. nüüd ma olen saanud aru niimoodi, et proua Steinbrücki muudatusettepanek kaheksakümmend neli võeti tagasi, muudatusettepanek üheksakümmend, vabandust, ja hääletusnimekirjas ei toeta fraktsioon ECR muudatus, et muudatusettepanekuid D, R ja V ning mis puudutab muudatusettepanekut üksteist majanduskomisjonilt, selle juurde on ka suuline muudatusettepanek liberaalide fraktsioonilt. ma teen ettepaneku, et me hääletaksime, äh, härra raportöör, kas te soovisite midagi öelda? jah, ma pakun välja, et te tutvustaksite muudatusettepanekut, palun niisiis lõige üks, muudatusettepanek nelikümmend, Sari Essaia, raportöör on vastu, kes on poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd lõige neli, majanduskomisjonilt poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, enne kui me jätkame hääletust, siis ma tahaksin öelda, et muudatusettepanekus viiskümmend 50 majanduskomisjoni ettepanekust majanduskomisjon, et need oleksid vastu võetud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend üks, mille on taas esitanud Sari Essaia poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd majanduskomisjoni muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid. mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga ei, me kontrollime. kontrollime siis majanduskomisjoni ettepanek number kuus. väga paradoksaalne olukord, niisiis kaksteist poolt, kakskümmend üks vastu, selgelt tagasi lükatud. lõige kolm, muudatusettepanek nelikümmend kaks, Harri Essayalt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime kontrollime nelikümmend kahte, muuda-, hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus on nüüd suletud. seitseteist poolt, kuusteist vastu, see on vastu võetud. nüüd lõige D, kompromissmuudatusettepanek, mille on esitanud viis fraktsiooni üks toetus on tagasi võetud, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd lõige neli, sellele järgneb lõige viis muudatuseta poolt vastu erapooletuid ja seda peame samuti kontrollima, viie osas on meil kontroll. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud viisteist on poolt ja seitseteist on vastu, see on tagasi lükatud. nüüd Sarri Essaia muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu. muudatusettepanek viiskümmend kolm. mulle tundub, et hääletusnimekirjas on mingisugune segadus, ma ei saa ise ka päris täpselt aru. meil on üks lehekülg siit puudu. me hääletame kaheksandat muudatusettepanekut Econilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kontrollime majanduskomisjoni muudatusettepanek kaheksa. majanduskomisjon kaheksa hääletatud, hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, viisteist vastu, see on vastu võetud. nüüd lõige viis, muudatusettepanek nelikümmend viis sarja saialt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kuus Evelyn Reinerilt, seda me hääl-, hääletame kahes osas. esimene puudutab sõna national väljajätmist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd teine lõige, lõige viis A, majanduskomisjon kaks, kahes osas, esiteks lause issued as a type of deferred compensation, see on vastu võetud, eh, kes on selle poolt, see on tagasi lükatud, nüüd tuleb eh, majanduskomisjonilt viisteist muudatusettepanek ja raportöör on poolt, kes on poolt vastu, eh, seda tuleb kontrollida, muudatusettepanek viisteist Econilt, kes on poolt, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, seitseteist on poolt ja viisteist on vastu see on vastu võetud kahe erapooletu häälega ka. lõige kuus, kompromiss J, J, mille on esitanud viis fraktsiooni poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. lõige seitse, kompromiss kaks, mille on samuti esitanud viis fraktsiooni poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd tuleb muudatusettepanek viiskümmend kolm Sarri Essayalt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd lõige kaheksa, siin on kaks välja jäetud muudatusettepanekud, viiskümmend neli Sarri Essayalt ja viiskümmend viis Juta Steinrükilt, raportöör on vastu, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on, need on tagasi lükatud. nüüd lõige kaheksa sissejuhatava osa kohta kompromiss L, mille on esitanud neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd lõige kaheksa, kompromiss M viielt fraktsioonilt, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. lõige kaheksa, muudatusettepanek üksteist majanduskomisjonilt ning äh, raportöör soovib siia tutvustada suulist muudatusettepanekut, siinkohal palun eraldi hääletust esiteks esimese osa kohta ja härra raportöör, teil on sõna. teise osa kohta mina arvan, ei ole tarvis hääletada. esimene osa võib teataval määral mõjutada kahekümne üheksandat ja seetõttu, kui me lisaksime siia sõnad adding an impact assessment, siis see võib-olla selgitaks seda olukorda panemini ja viiks EKONi muudatusettepaneku kooskõlla nende kompromissidega, mis me oleme teinud, sellepärast et me räägime kogu aeg mõjuhinnangutest muud-, suulisele muudatusettepanekule vastu keegi ei ole, nüüd majanduskomisjoni üheteistkümnes muudatusettepanek, esimene osapoolt vastu erapooletuid. see on vastu võetud. koos, siin on ka erapooletuks jääjaid. nüüd pärast lõiget kaheksa tuleb lõige neliteist, äh, muudatusettepanek neliteist Econilt, kes on poolt, vastu, me peame kontrollima seda, Econi neljateistkümnes muudatusettepanek, hääletus on avatud, kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kaheksateist poolt, kuusteist vastu ja mitte keegi ei jäänud erapooletuks, see on vastu võetud. nüüd lõige üheksa, kaks muudatusettepanek lõikud, mis tuleks välja jätta Sari Essayalt kuuskümmend kaks ja kuuskümmend kolm Evelyn Regnerilt, kes on, raportöör on neile vastu, poolt vastu, erapooletuid, need on tagasi lükatud. kümme, lõige kümme, kaks äh, välja jäetud muudatusettepanekut samadelt autoritelt, millel on samuti raportöör vastu nüüd tuleb kompromiss N, mille on esitanud neli fraktsiooni poolt vastu erapooletuid see on tagasi lükatud. kes on selle poolt, vastu, erapooletuid ja peame seda kontrollima. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime ikkagi, hääletus on avatud. ja hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks on poolt ja kolmteist on vastu. mitte keegi ei jäänud erapooletuks, see on selgelt, see on selgelt vastu võetud nüüd pärast lõiget kümme, lõige seitse majanduskomisjonilt poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, nüüd kompromiss O viie fraktsiooni poolt, poolt vastu erapooletuid, lõige üksteist, kompromiss B viie fraktsiooni poolt, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, nüüd punkt B, kompromiss Q, Q kolme fraktsiooni poolt, poolt vastu erapooletuid, see on samuti vastu võetud. vastu, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. punkt D, muudatusettepanek seitsekümmend kuus, samalt autorilt, raportöör vastu, poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend seitse Evelin Reitnerilt sama punkti kohta poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. Äh, lõige üksteist punkti E kohta kompromiss R. siit võttis Aalde tagasi oma toetuse ja toetab ainult neli fraktsiooni, see on vastu võetud. nüüd punkt F paragrahvis üksteist, viielt fraktsioonilt, see on vastu võetud punkt G, kompromiss D viielt fraktsioonilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. pärast kuuendat punkti muudatusettepanek kaheksakümmend kuus Evelin Regnerilt, raportöör on poolt, kes on poolt vastu erapooletuid, seda hääletust tuleb kontrollida, kaheksakümmend kuus hääletus on avatud, kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, siin on seitseteist poolt, kuusteist vastu ja kaks erapooletut häälet-, muudatus, ettepanek kaheksakümmend kuus on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse Martin Kastleri poolt, poolt vastu erapooletuid, see on samuti vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa Evelin Regnerilt poolt vastu erapooletuid. kontrollime, muudatusettepanekud kaheksakümmend kaheksa, hääletus on avatud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend on poolt ja neliteist vastu, üks erapooletu. see on vastu võetud kaheksakümmend üheksa samalt autorilt, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud ning Taane A. ei, ei. ma olen jälle hääletusnimekirjas täiesti segaduses, ütleb proua esinaine. lõige kaksteist, kompromiss U, mille on esitanud äh, neli, viis gruppi, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud nüüd pärast kaheteistkümnendat paragrahvi lõige, lõige kak-, kaksteist A poolt vastu erapooletuid, majanduskomisjonilt kuusteist poolt vastu erapooletuid, seitseteist samu, samalt komisjonilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. lõige kolmteist, kompromiss V, mille on esitanud neli fraktsiooni, e, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. E, nüüd jõuame kahe muudatusettepanekud raportöörilt, see on vastu võetud, pärast neli, nüüd neliteist A Evelin Regnerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, põhjenduspunkt A, eh, sise, sissejuhatuse kohta Evelin Regnerilt poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, põhjenduspunkt A, kompromiss A, mille on tutvust-, mida on no soovinud kolm fraktsiooni poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. põhjendus punkt A, Taane kahe kohta, see on vastu võetud. nii, pärast põhjenduspunkti A muudatusettepanek üksteist Evelin Regnerilt, mille osas on ALDE fraktsioon fraktsioon teinud ka suulise muudatuse ettepaneku. meil on nüüd siin kaks muudatusettepanekut, üksteist, jälle on mingisugune segadus, aa, eelmine oli Econi üksteist ja raportöör soovib tutvustada muudatusettepanekut. palun, härra raportöör, üheteistkümnenda muudatusettepaneku kohta, selle konkreetse muudatusettepaneku number üksteist kohta ma arvan, et mul ei ole tarvis siin mitte midagi teile rääkida, sellepärast et tekst on siin olemas. niisiis, kõigile on see suuline muudatusettepanek tuttav ja hääletame, kes on muudatusettepanek üheteistkümne poolt, poolt vastu erapooletuid, see on selgelt vastu võetud nüüd äh, põhjenduspunkt B, muudatusettepanek kaksteist, Sarri Essayalt, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd pärast põhjenduspunkti B, BA, see on vastu võetud, põhjenduspunkt C, kompromiss C viie fraktsiooni poolt, kes on poolt vastu erapooletud, see on vastu võetud. põhjenduspunkt D, kompromiss E viielt fraktsioonilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd oleme me jõudnud muudatusettepanekuni kakskümmend kaks raportöörilt, kaks, see on vastu võetud, kakskümmend kolm samuti vastu võetud, põhjenduspunkt E kompromiss F viielt fraktsioonilt, see on vastu võetud, põhjenduspunkt G viielt frakts- või kompromiss G viielt fraktsioonilt, see on samuti vastu võetud, põhjenduspunkt G kompromiss H viielt fraktsioonilt, see on vastu võetud, nüüd põhjenduspunkt H kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, põhjenduspunkt I viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd oleme me jõudnud muudatusettepanekuni kolmkümmend viis raportöörilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, põhjenduspunkt J, muudatusettepanek kolmkümmend kuus Evelin Reegnerilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, põhjenduspunkt ka muudatusettepanek kolmkümmend seitse sarjas saialt poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd oleme jõudnud muudatusettepanekuni kolmkümmend kaheksa Antea McIntyre poolt vastu erapooletuid ja ma arvan, et see on vastu võetud, aga me peame kontrollima. kolmekümne kaheksandat muudatusettepanekut, hääletus on avatud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, seitseteist poolt, viisteist vastu ja kolm erapooletut. see on vastu võetud. nüüd pärast muudatusettepanekut põhjenduspunkt KA Jean Lamberti ja suuline muudatusettepanek Aldelt, sellele ei ole vastuväiteid, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud ja me oleme lõpetanud muudatusettepanekute hääletuse ja nüüd hääletame elektrooniliselt, kogu raportit, hääletus on avatud, kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kolm vastu ja mitte ühtegi muudatusettepanekut. palju õnne raportöörile. Nous en venons au point sept ah, à la punkt seitse põhiõiguste olukord Euroopa Liidus. tegemist on meie arvamusega Liibe komisjonile ning meie rap-, komisjonis oli raportöör Adam Kosa enne esimest lõiget Jean Lamberti muudatusettepanek üks poolt vastu erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek neli Birgit Sipel poolt vastu erapooletuid vastu võetud. viis sama, samalt esitajalt poolt vastu erapooletuid vastu võetud. kuus samalt tasut-, eh, esitajalt poolt vastu erapooletuid vastu võetud. seitse samalt esitajalt poolt vastu erapooletuid vastu võetud. kaheksa samalt esitajalt poolt vastu erapooletuid vastu võetud. nüüd esimene lõige kompromiss A, esitavad neli fraktsiooni, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõike kaks, kompromiss B, neli fraktsiooni esitavad poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd pärast teist muud- te-, lõiget muudatusettepanek üksteist raportöörilt poolt vastu erapooletuid kontrollime muudatusettepanek üksteist raportöörilt hääletus avatud. kõik hääletasid, hääletus lõppenud neliteist poolt, kolmteist vastu, kaheksa erapooletut, vastu võetud. kaksteist samat esitajalt, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolm, muudatusettepanek kolmteist, Jean Lambert koos suulise muudatusettepanekuga ei ole selle kohta seisuko-, vastuväiteid, nii et paneme sellisena hääletusele, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud punkt, eh, lõige neli, muudatusettepanek neliteist, Birgit Sipel, kes esitas suulise muudatusettepaneku, oma muudatusettepanekule vastuväiteid ei ole, paneme hääletusele poolt vastu erapooletuid, vastu võetud. nüüd pärast nelja tuleb neil mm, muudatusettepanek Jean Lambertilt eh, koos suulise muudatusettepanekuga raportöörilt hääletusele poolt vastu erapooletuid vastu võetud nüüd muudatusettepanek kuusteist, endise Birgit Sipeli poolt, poolt vastu erapooletuid. kontroll. muudatusettepanek kuusteist. hääletus avatud. kõik hääletasid, hääletus lõppenud. kakskümmend poolt, neliteist vastu, enamuse ka vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist sama esitaja poolt, vastu erapooletuid. kontrollime. seitseteist, kontroll. kõik hääletasid, hääletus läbi. seitseteist poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. nüüd eh, endiselt punkt neli, Jean Lamberti muudatusettepanek, järgmine koos raportööri suulise muudatusettepanekuga. sama muudatusettepanek, mis kolmteist puhul. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, Jean Lambert, samuti suuline muudatusettepanek raportöörilt sinna juurde, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd endiselt pärast neljandat punkti muudatusettepanek kakskümmend, Birgit Siipel, äh, ALDE taotleb era, osade, eraldi hääletust. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa alates without sõnast poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd pärast, endiselt pärast neljandat punkti, muudatusettepanek kakskümmend üks, Jean Lambert poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. endiselt pärast neljandat lõiget, muudatusettepanek kakskümmend kaks, Birgit Sipel koos suulise muudatusettepanekuga, vastuväiteid ei ole, panen hääletusele, muudatud, muudetud kujul poolt, vastu erapooletuid. kontrollime. kakskümmend kaks. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt seitseteist vastu, vastu võetud. Eh, kas võime kakskümmend kolm kuni kolmkümmend üks hääletada plokina? jah või ei? panen kogu paketi kakskümmend kolm kuni kolmkümmend üks hääletusele. Birgit Sipeli muudatusettepanek poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. ning panen kogu arvamuse hääletusele. hääletus on avatud kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, üks vastu, erapooletuid ei ole. täname raportööri. kes on teinud head tööd, sellepärast et äh, arutelude ajal asi küll nii üksmeelne ei tundunud. nüüd punkt kaheksa, meie viimane hääletus. Euh, asi puudutab äh, raportit arvamusele Patrick Lõia-Rigi oma tööstuskomisjonilt seoses äh, terase tööstuse konkurentsivõimega ja kestlikkusega Euroopas. esimene lõige, panen hääletusele kompromissi B, esitavad viis fraktsiooni, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd pärast esimest lõiget muudatusettepanek äh, kolmkümmend kuus poolt vastu erapooletuid äh, ja kakskümmend seitse samalt äh, autorid ka vastu võetud, kakskümmend kaheksa sari Essaia poolt vastu erapooletuid vastu võetud. kakskümmend üheksa Frederic Darden taotletakse osade kaupa hääletust, liberaalid taotlevad, panen esimese osa hääletusele poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa hääletusele, poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, teist osa kontrollime, hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud, kakskümmend üks poolt, neliteist vastu, erapooletuid ei ole vastu võetud. nüüd pärast esimest lõiget muudatusettepanek kolmkümmend, Frederik Darden esitaja poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. lõige kaks kompromiss C esitavad neli fraktsiooni, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. pärast teist lõiget muudatusettepanek kolmkümmend kuus Frederik Dardennilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa Sari Essaia, raportöör vastu, poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. kontrollime number kolmkümmend kaheksa hääletus avatud, kõik hääletanud, hääletus lõppenud. kuusteist poolt, seitseteist vastu, kaks erapooletut, järelikult tagasi lükatud. nüüd pärast teist lõiget muudatusettepanek kolmkümmend üheksa Frederik Dardenilt. koos äh, koos suulise muudatusettepanekuga. vastuväiteid sellele ei ole, järelikult kolmkümmend üheksa läheb niimoodi hääletusele. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolm, kompromiss D, esitavad neli fraktsiooni, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd pärast kolmandat lõiget muudatusettepanek nelikümmend viis, Frederik Darden poolt, vastu, erapooletuid, kui te tahate juhatada minu asemel, palun. kontrollige, kas te olete vastu või mitte, ma pean otsuse tegema ju. kontrollime siis. hääletus lõppenud, kakskümmend seitse poolt, kaheksa vastu, erapooletuid ei ole. nelikümmend seitse Evelin Regner, esitaja, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend kuus Utah Steinrückilt, poolt, vastu, erapooletuid, kontroll. hääletame. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud, kaheksateist poolt, seitseteist vastu, erapooletuid ei ole, järelikult vastu võetud nelikümmend kaheksa Toomas Hendelilt poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa ei ole vastuvõetav, järelikult lähme viiekümnenda juurde, Maris Kornelissen poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üks Frederik Dardenilt koos taotlusega osade kaupa hääletuseks liberaalidelt, kes toetab esimest osa, esi-, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa, kes toetab vastu erapooletuid, kontroll. kuid ma usun, et tagasi lükatud. nii et kontrollime teist osa, muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud, kaheksateist poolt, seitseteist vastu, erapooletuid ei ole, vastu võetud. viiskümmend kaks on vastuvõetamatu, nii et nüüd lähme viiekümne kolmanda juurde, Toomas Hendrik poolt, vastu, erapooletuid, kontroll viiskümmend kolm. hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. kakskümmend üks poolt, neliteist vastu, erapooletuid ei ole, järelikult vastu võetud. viiskümmend neli, sari Esaialt koos suulise muudatusettepanekuga Aldelt, vastuväiteid ei ole, härra Ori, palun, teil on sõna, teil on vastuväide. kes on vastu suulisele muudatusettepanekule? puudutab kolmandat lõiget. kes on vastu suulisele muudatusettepanekule? aga teid ei ole kolm, meil on kolme vastuväidet vaja, nii et järelikult suulist muudatusettepanekut ei lubata, panen hääletusele seega. mis nüüd toimub? paistab, et kui suulist muudatusettepanekut ei võeta vastu, siis ei ole muudatusettepanek üldse vastuvõetav. selle info põhjal, mis minul on vähemalt. Nous allons travailler en direct ensemble et nous allons aga viime nüüd läbi kohe vastuvõetav, vastuvõetavuskontrolli. ma loen, loen selle muudatusettepaneku ette äh, selles osas, millega seoses tekkis probleem. Considère que les propositions que la commission De quelle partie parle-t-on hmm donc je vais vous lire la partie dont nous, deve, dont nous devons vérifier nüüd loen ette selle osa, milles tekkis küsimus meie pädevusest. on seisukohal, et komisjoni ettepanek seos, mis on seotud elektrihindade tõusuga, on kantud headest kavatsustest, ent on seisukohal, et liikmesriikide ees on finantsraskused ning seetõttu peaks olema Euroopa tasandil võimalik kõrvaldada tõkked toetuste maksmiselt ning lasta komisjonil kontrollida, kas heitmete kvootide süsteem jääb jõusse. mina olen sotsiaaldemokraatide seisukohaga nõus nii et kas siis see eh, suuline muudatusettepanek tunnistatakse vastuvõetavaks või siis jääb kogu muudatusettepanek äh, kaalu-, kaalumiselt välja, mida arvab Rahvapartei? austatud esinaine, see osa, consider the commission's proposal, on on see punkt, mida puudutab suuline muudatusettepanek. suuline muudatusettepanek on seotud just selle osaga. suuline muudatusettepanek, mis ütleb considers the commission's proposal, me seda ei toeta. nii et meie teeme ettepaneku hääletada muudatusettepanekut ilma selle suulise muudatusettepanekuta niisiis, hääletame. see asi ei puuduta siin suulist osa, suulist muudatusettepaneku osa, see teine muudatusettepaneku osa sarja saialt ei ole vastuvõetav, nii et ma panen hääletusele esimese osa muudatusettepanekust viiskümmend neli sarja saialt kuni selle osani, mis räägib äh, töökohtade ekspordist, kes on selle esimese osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa ei ole vastuvõetav. ning sama puudutab viiskümmend viis ja viiskümmend kuus muudatusettepanekuid. neljandas lõikes panen kompromissi E hääletusele, viis fraktsiooni esitavad, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. pärast neljandat lõiget muudatusettepanek nelikümmend neli Frederik Dardenilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. endiselt pärast lõiget neli, kuuskümmend viis Frederik Dardenilt nüüd eh, lisaks suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt. mis on seisukoht selle suulise muudatusettepaneku suhtes? rahvapartei on vastu sellele muudatusettepanekule, suulisele. see tähendab, et panen hääletusele see suuline osa ei puuduta vastuvõetavatust, seega paneme hääletamise, hääletamisele ilma suulise muudatusettepanekute poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. nüüd lõige viis, kompromiss F, esitavad neli fraktsiooni, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. pärast viiendat lõiget muudatusettepanek seitsekümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, mis on, mis puudutab nüüd vastuvõetavust. kes on selle vastu, järelikult paneme muudetud kujul eh, seitsmekümne kolmanda hääletusele poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd pärast viiendat lõiget seitsekümmend neli Toomas Hendelilt poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud endiselt pärast viiendat lõiget seitsekümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga, mis on eeltingimuseks vastuvõetavatusele, vastuväiteid ei ole, nii et seitsekümmend viis läheb hääletusele muudetud kujul, poolt vastu erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kuus Frederik Dardenilt koos suulise muudatusettepanekuga rohelistelt, vastuväiteid sellele ei ole, järelikult läheb muudetuna hääletusele, poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, seitsekümmend kuus. muudetud kujul, hääletus avatud. poolt, vabandust, kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. kaheksateist poolt, seitseteist vastu, erapooletuid ei ole. nüüd endiselt pärast viiendat lõiget, seitsekümmend seitse taas eeltingimuseks suulise muudatusettepaneku aktsepteerimine, järelikult kui toetame, toetame, nüüd läheb hääletusele poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime seitsekümmend seitset muudetud kujul igaks juhuks. hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. kuusteist poolt, kuusteist vastu, kaks erapooletut, järelikult tagasi lükatud nüüd pärast põhjenduspunkti üks, muudatusettepanek üks, Frederik Darden poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. enne põhjendust A muudatusettepanek sari Essayalt langeb ära, nüüd äh, põhjendus A, kompromiss A, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd äh, Frederik Dardeni poolt selle järele muudatusettepanek poolt vastu erapooletuid vastu võetud, nüüd pärast põhjendust A muudatusettepanek kaheksa raportöörilt äh, hääletus kahes osas, taotleb ALDE, esimene osa hääletusele, poolt vastu erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt vastu erapooletuid, kontrollime teist osa. hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud kaheksateist poolt, viisteist vastu, erapooletuid ei ole, vastu võetud. pärast A, põhjenduspunkti A muudatusettepanek kümme Toomas Händelit poolt, vastu, erapooletuid ei ole selge, kontrollime. kontrollime kümnendat, hääletus avatud. kõik on hääletanud. tundub, et asi selge, hääletus lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, vastu ei ole, neli erapooletut, asi täiesti selge muudatusettepanek üksteist ilma liberaalide suulise muudatusettepanekuta, Maria Kornelissen poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, Frederik Dardenilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmteist, raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist, Toomas Hendelilt, eh, viisteist Toomas Hendelilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist Frederik Dardenilt poolt, vastu, erapooletuid. kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksateist Frederik Dardenilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksateist Frederik Dardenilt poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, üheksateist Frederik Dardenilt. hääletus avatud. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. kakskümmend poolt, kaksteist vastu erapooletuid ei ole ja nüüd panen hääletusele kogu arvamuse, elektrooniline hääletus on avatud. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kaks vastu, erapooletuid ei ole sama seisukoht nagu eelmise hääletusega seoses, eelmise rap-, arvamusega seoses. täname raportööri tehtud tööst. ei, see ei muuda midagi. me võime muuta protokollis, aga tulemust see ei muuda midagi. kuidagi. Bien, chers collègues, alors nous avons pris une demi-heure d'avance, une fois n'est pas coutume. head kolleegid, meil on pool tundi äh, aega rohkem nüüd, sest me jõudsime ette. aga jah, proua Omen Reuten, kes pidi üheksandas punktis sõna võtma, ei ole kohal ja nüüd siis läheme kümnenda punkti juurde, mis pidi ette tulema üksteist kümme, loodetavasti ühtegi variraportööri see ei häiri, aga kuna meie raportöör Emmer Costello on siin kohal, siis annaksin talle ka sõna selleks, et ta räägiks meie töö tulemustest lägi-, rääkimistest nõukogu enim puudust kannatavatele isikutele suunatud Euroopa abifondi teemal. proua raportöör. jah, et jah, triloog oli edukas ja sissejuhatuseks tahaksin tänada variraportööre, fraktsiooni, personali, komisjoni, nõukogu, parlamendi enda sekretäriaati ja teisi me kõik pingutasime selle nimel ja jõudsime neljapäeval ka tööga lõpule, väga palju tööd tehti ära siin ja väga palju tehnilisi aspekte vajas selgitamist, aga hea meelega annan teada, et kõik küsimused lahendati edukalt. eelmisel koosolekul andsin päris kõikehõlmava ülevaate peamistest teemadest, eh, mis olid olulised parlamendi jaoks ja jällegi väga kena näha, et enamus äh, neist küsimustest, mis meie jaoks olid tundlikud, nendega ka tegeleti. eelarve on kolm koma viis miljardit, partnerluspõhimõte, mis oleks üheks olulisemaks äh, küsimuseks, äh, samuti see, et sihtrühmadega tuleb konsulteerida äh, ning programmi hinnata ja jälgida see läheb ka määrusesse sisse ja me oleme samuti taganud, et see partnerluspõhimõte oleks läbivalt kogu määruses välja toodud. samuti poliitikate vaheline sünergia ning võitlus toidu raiskamise vastu. riik, rahva tervis ja muud sellised teemad leidsid ka rahuldavat äh, käsitlust. lisaks sellele parlament tahab tagada, et ka vabaühendustele ei tekiks lihtsalt koormust äh, haldusküsimustes. me oleme teinud kõik selleks, et äh, lihtsustatud äh, menetluskorda kaitsta. nagu viimasel komisjoni koosolekul ka teada andsin, siis meil on kaks tegevprogrammi, üks neist puudutab kõige enam puudust kannatavate isikute sotsiaalset kaasatust ning teiseks siis materiaalne ja toiduabi programme. oluliseks oli põhimõte, mis meil siin komisjonis on, nimelt tegemist on küll väikeste vahenditega võrreldes äh, kogu eelarvet, aga meie jaoks on siin tegemist olulise summaga kolm koma viis miljardit ning äh, see, et vahendid suunatakse siis kõige enam puudust kannatavatele isikutele lugupeetud äh, esinaine, nagu paljud on teadlikud siin komisjonis, äh, Euroopa Liidus on nelikümmend miljonit inimest, kes äh, kannatavad toidupuuduse all, kes iga üle päeva ei saa korralikku heinet süüa. ning see olukord on tõesti hirmu tekitav, me peame kiireloomuliselt reageerima, see fond on äärmiselt oluline selleks, et aidata neid, kes põhimõtteliselt elavad meie ühiskonna äärealadel. tegemist on väikese fondidega, me mõistame seda, aga see fond mitte mingil moel ei asenda liikmesriikide endi poliitikat vaesusevastaste strateegiate elluviimisel. me usume, et see fond on oluliseks osaks võitluses vaesuse vastu üldiselt nii et taaskord tahaksin tänada kõiki vägagi selle eest, et te nii kõvasti tööd tegite neis küsimustes selleks, et tagada, et me suudame triloogi lõpetada, seda me tegime siis eelmise nädala neljapäeval. ma mõistan, et see dokument tuleb ka seitsmeteist, enne seitsmeteistkümnendat detsembrit veel komisjoni ette ja lõpetuseks tahaksin ütelda, et üleminekumeetmed jõustatakse detsembri algusest peale, nii et mingisuguste rahastamise e, toppama jäämist ei teki ja kuna ka jõulud lähenevad kiirelt, siis e, just see aeg on väga keerukas nende inimeste jaoks, kes, e, kellele see programm on suunatud seega oli oluline, et me jõuaksime küsimuse läbi vaadata ja tagaksime rahastamise neile inimestele, et neid abistada just sellel väga keerukal talvisel ajal. seega suur aitäh veel kõigile ja suur aitäh ka teile, lugupeetud äh, esinaine, selle eest, et te aitasite triloogid äh, hästi kulgeda suur aitäh, lugupeetud raportöör, suur aitäh selle eest, et niivõrd äh, hästi toime tulite küsimusega, muuhulgas kaasasite ka teiste komisjonide mured, siin pean silmas eelkõige eelarvekomisjoni omasid. läbirääkimistele lõpptulemusena võib ütelda, et Euroopa Parlament võib tunda rahulolu see enamus, mis äh, välja kujunes äh, mandaadi heakskiitmisel täiskogul, äh, oli selline enamus, mis põhimõtteliselt võimaldas meile jääda programmi juurde sellisel kujul, nagu ta praegu on ja me keskendume siis peaasjalikult just toiduabile ja seda laiendati siis ka veel muule materiaalsele abile. nii palju, kui me nõukogust ja komisjonist aru saime, on see, et need liikmesriigid, kes kasutavad teist tegevusprogrammi ehk siis eh, sotsiaalse kasutuse programmi, eh, eh, nemad on suht-, neid on suhteliselt vähe ning programmi kohustusliku ja vabatahtliku osa vahe kaks koma viis miljardit ja üks miljard, siis kõiki neid vahendeid kasutatakse täielikult ja peaasjalikult just tegevuskava raames eh, toiduabi ja materiaalne abi. ainult viis riiki kasutavad ka teist osa ning kasutavad miinimumkohustuslikke eh, summad. aga sellest hoolimata on meil endiselt mõned murepunktid, eh, olid meil veel mõned küsimused lahtised viimasel triloogil ja põhimõtteliselt puudutab see komisjoni kohustust teha avaldus selle teksti heakskiitmise järel täiskogul. aga me tahaksime, et äh, tutvuda avaldusega enne täiskogu, nii et me oleksime veendunud, et see vastab parlamendi soovidele. avaldus puudutab kahte küsimust. hindamisaruannete sagedust loogikat, mille põhjal see sagedus välja töötatakse. siin me lähtume ka teiste aruannete esitamise reeglitest äh, finantsraamistiku raames. ma ei tea, kas see tehniline küsimus võib-olla lahendatakse enne hääletamist ära. teine küsimus aga, äh, siin tõesti on vaja täiskogule avaldust selle kohta ja see puudutab sotsiaalseid, sotsiaalse äh, suunitlusega poode. siin on meil tõelisi raskusi, sellepärast et eelmises programmis oli võimalik äh, sellistel poodidel saada ka abi äh, enim puudust kannatavatele isikutele suunatud programmidest. nüüd aga on meil uus horisontaalne komisjoni poolt poolt välja töötatud Euroopa Liidu määrus, mis puudutab Euroopa Liidu finantsvahendeid ja sellega keelustatakse täielikult igasugune eh, programmide vaheline üksteise mõjutamine selliste programmide puhul siis nagu näiteks geenipuuduskannatele isikutele suunatud programm ning eh, abi andmine ka neile poodidele, mida mainisin. tegemist on siis Euroopa-ülese määrusega, mis puudutab äh, minu enda koduriiki, siis äh, Prantsuse valitsus omalt poolt praegu just äh, sotsiaalse suunitlusega poodidega praegu vaatab, kuidas uue olukorraga toime tulla ja kuidas oleks neil võimalik endiselt oma tööd jätkata kõige paremates võimalikes tingimustes aga kuna seda küsimust konkreetselt siin äh, õigusaktis ei käsitleta, tahame me ära oodata komisjoni poolse sellesuunalise avalduse äh, teksti heakskiitmisel. see oli siis see punkt, äh, mida tahtsin omalt poolt mainida. proua Moran Chartier palus sõna, ta sõna ka saab ja siis härra Serkas, palun proua Moran Chartier suur aitäh, ma tahaksin tänada Amer Costellot tehtud töö eest tõesti, me ootasime seda pikisilmi ja oleme väga suurt tähelepanu sellele küsimusele pööranud. tahtsin teile esitada küsimuse, lugupeetud eh, esinaine. komisjon nüüd teeb avalduse täiskogu arutelu käigus. ja see puudutab eh, nüüd võimalust, mis on taas tekkinud rahaga toetada toiduainetega, sotsiaalse suunitlusega poodide varustamist. kas on võimalik arutada sõn-, selle avalduse sõnastust ennast, nii et tõesti selline võimalus loodaks? esinaine tõenäoliselt ütleb, et proua Moran Chartier ei kuulanud hästi. proua Moran Chartier vastab, et kuulasin küll ja ma küsin väga konkreetse küsimuse. ja minu äh, küsimus on siis järgmine. kas ei ole ohtlik jätta liikmesriikide otsustada, nii palju kui mina aru sain, see, kas taoline rahastamisvõimalus nähakse ette sotsiaalse suunitlusega äh, poodide jaoks. härra Sõrgas, seejärel vastan teie küsimusele, siis härra Ori. Con brevedad, pero para expresar eh, la opinión de mi grupo. Väga lühidalt tahtsin selgitada oma, meie fraktsiooni seisukohta. eile arutasime töörühmas seda küsimust ning sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liikmed sooviksid eelkõige tänada proua Castellot ja ka teie ja ka teid, proua esinaine, sest minu arvates siin on tegu harva hetkega, kui Euroopa Parlament võib tõesti tõusta püsti ja tunda enda üle uhkust, sellepärast et nad on aidanud miljoneid eurooplasi, kes on olnud väga viletsas olukorras ja nüüd me oleme andnud nendele miljonitele inimestele võimaluse süüa. minu arust see on põhiline inimõigus. loomulikult meil on siin veel väga palju arutada, me peame kujundama olukorda, võtma arvesse riiklikke erinevaid olukordi, aga ma tahan rõhutada, mis on meie jaoks olulise tähtsusega. ma tahan rõhutada, et asi ei puuduta üksikuid riike või mingisuguseid rahvastiku öö, osasid, see puudutab kogu Euroopat. kui me vaatame seda probleemi rahvuslikest eripäradest lähtuvalt ning rahvastiku osadest lähtuvalt, siis me ei leia, jõua õigele järeldusele ja õigele lahendusele. meil on tarvis üle-euroopalist lahendust, sellepärast et vaesust kogu, kogetakse igal pool Euroopal, Euroopas ja siin Euroopa ei vasta mitte ainult äh, finantskriisidele, mida on kogenud, mida on kogenud ettevõtted, me peame pöörama tähelepanu ka kriisile, mis puudutab inimesi nii et ma sooviksin tänada teid kõiki, suurepärane töö, aitäh raportööridele, variraportööridele ning meie komisjon on olnud sotsiaalse ebavõrdsuse eest, ärakaotamise, võitlemise eest esirinnas, nii et ma arvan, võime olla väga uhked. suur aitäh, proua esinaine, ma saan aru, sellest probleemist ja saan aru ka vajadusest sotsiaalse suunitlusega toidukaupluste loomise järele. ma olen kohtunud inimestega, olen samuti arutanud seda küsimust, aga minu arvates probleemid on tegelikult selles, et me ei tea täpselt, kas, asi ei ole selles, kas need kauplused on kasulikud või mitte, loomulikult see töö, mis tehakse, on tegelikult kasulik, aga probleem on selles, et meil on olemas seadusandlus ning see seadusandlus, millega me praegusel hetkel silmitsi oleme, see tegelikult välistab mõningate asjade tegelemise, asjadega tegelemise. Nendega tuleb tegeleda, me peame nendega tegelema. me räägime määruste mittevastavusest ja paralleelsete struktuuride eksisteerimisest. praegusel hetkel äh, tegelevad organisatsioonid sobivate lahenduste leidmisega, loomulikult lahenduste leidmisel tuleb olla loov, aga ma olen täiesti veendunud, et lahendusi on võimalik leida ja ma ei näe, et me peaksime üle, pea, peaksime rikkuma neid reegleid, mis me ise oleme paika pannud. minu arvates, mis puudutab sotsiaalvaldkonna tööriistu, me ei pea selle lahenduse vastu olema, vastupidi, tegu on äärmiselt kasuliku tegevusega, suur tänu! Euh, aitäh, lugupeetud president! jah, ma tahaksin ka tänada Argostellot äh, kogu südamest selle töö eest, mis tehtud on ja me nõustume kõik sellega, et tehtu on hea. ma usun, et äh, võib ütelda, et tee on olnud pikk, sellepärast et seda lahingut on peetud äh, ligi kolm aastat. mis puudutab kõiki neid kriteeriume, äh, mille puhul me oma soove väljendasime, oleme me ka saanud, mida tahtsime ei toimu rahastamise katkemist, sellepärast et programmiga jätkatakse esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist. meie otsustel on ka oluline mõju erinevate solidaarsusassotsiatsioonide tööle. teiseks. mis puudutab üldist õhkkonda praegu sellest lähtudes, võttes arvesse, et Euroopa Parlament peab läbirääkimisi teiste institutsioonidega ja me suutsime nii kaugele jõuda, äh, seda tuleb eraldi välja tuua, sellepärast et seeläbi väärtustatakse või taasväärtustatakse siis pigem Euroopa institutsioone ning parlamendisaadikuid ka endeid kontekstis, kus taolised institutsioonid nagu meie ise tegelikult, siin ei tohi mingeid illusioone endale teha, eh, kritiseeritakse kõvasti. muidugi kõige parem oleks, kui meil vaeseid üldse ei oleks, aga olukord on igastahes tunduvalt parem kui siis, kui programm oleks täiesti tühistatud. proua Kone-Liisen ähm,. aitäh, proua esinaine. ma arvan, et üldjoontes võime olla väga rahul selle dokumendi tulemustega, see on olnud väga vastuoluline, me oleme seda arutanud, oleme arutanud nõukoguga, aga lõppkokkuvõttes võin siiski öelda, et raportöör Costello ja meie komisjoni esinaine on suurepäraselt hakkama saanud ja tundub, et kõik fraktsioonid on rahul selle järeldusega, millele me oleme jõudnud ja me võiksime olla üsna uhked, et me oleme andnud kaheksa, abiorganisatsioonidele võimaluse kasutada raha selleks otstarbeks, mida nad ise kõige vajalikumaks peavad, peamiselt kasutavad nad seda toiduabi andmiseks, aga seda võib kasutada ka niisuguste projektide ja vahendite juures, mis takistavad toidu raiskamist, toidu raiskamise vähendamist ja samuti sotsiaalse kaasamise meetmete jaoks, sotsiaalse kaasamise meetmed peaksid samuti kõige enam puudust kannatavaid aitama. niisiis kokkuvõttes ma arvan, et me võime olla rahul ja uhked selle tulemusega. Ähm, jah, suur aitäh, ma annan sõna uuesti raportöörile, aga jah, aitäh, et tuletasite meelde seda küsimust, mida unustasin enne mainida, ma usun, et raportöör ka teab seda. see puudutas siis võitlust toidu raiskamise vastu ja raportöör ka rääkis sellest, et me panime suurt rõhku sellele, et äh, programm, tegevusprogrammis keskendutakse muule kui lihtsalt Euroopa Sotsiaalfondi poolt tehtavale tööle. mis puudutab neid poode, uks ei ole lahti, uks on kinni. Eh, sotsiaalse suunitlusega poodidel ei ole võimalik sellest programmist kasu saada. meie aga tahtsime, et Euroopa Komisjon tuleks välja avaldusega, kus öeldakse selgelt välja, mis põhjustel keeldutakse seda ust taas avamast. ja siin siis on tegemist iga valitsuse enda vastusega, nagu Tšabaööriga seda selgitas see on ka põhjuseks, miks ma selgitasin, et eh, see riik, kelle, eh, mille kodanikud meie oleme, madame eh, Moraniga, oleme me üritanud oma koduriigis siis koos valitsusega vaadata, kuidas oleks võimalik neil poodidel jätkata oma väga kasulikku tööd ja abistada siis kõige enim puudust kannatavaid isikuid tegevuse kokkuvõtteks tahaksin ka Patriki ja Riiki tänada selle eest, mis tema ütles, tõsi ta on, tee on olnud väga-väga pikk. meie oleme olnud vastupanu esindajad selle programmi puhul. kui see täiskogul heaks kiideti, eh, ma, kui õigesti mäletan, oli ja see veebruaris kaks tuhat kaksteist. me toetasime resolutsiooni eh, millest nõuti programmi allesjätmist, sellepärast et nõukogu tahtis selle üldse ära kaotada. ja seejärel me nõudsime, et programmiga jätkatakse aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist, osad valitsused olid samuti äh, lubanud selle programmi üldse ära kaotada ja kuna me siin vastu panime ja tänu sellele ka olukord nõukogus lõpuks muutus, programm jäi alles programmist on saanud kohustuslik programm ja nüüd on äh, talle ka sellised vahendid eraldatud. seega ma leian, et Euroopa Parlamendi panus on täiesti tervitamisväärne ja muidugi mõista, me peame suuresti tänama siinkohal meie raportööri. kas te soovite veel sõna võtta või äh, olete rahul praeguse arutelu käiguga? aitäh, suur aitäh kõik kolleegide kommentaaride eest, ma arvan, et enamik teemasid on leidnud juba puudutamist praegusel hetkel, aga ma tahaksin lõpetuseks öelda veel, et see programm on hiiglasliku tähtsusega ning seda tuleks vaadata Euroopa Parlamendi jaoks väga olulise programmina. eelmine programm mille, kust rahastamine tuli põllumajanduse realt, see ei käsitlenud nii palju sotsiaalset meedet ja puudust kannatavaid inimesi, kuid siinkohal me teame, et väga paljud sidusrühmade esindajad, kes on kaasatud toidu jagamisse, eh, nad tegelevad ka teiste sotsiaalse kaasamise meetmetega ning eh, seetõttu see programm hõlmab laiemalt sotsiaalküsimuste portfelli ning see tähendab seda, et sotsiaalne kaasatus on kõikide nende organisatsioonide jaoks väga olulise tähtsusega küsimus. asi ei ole mitte ainult toidu jagamises, toit on lihtsalt üks osa ja väga tähtis osa, sest äh, järjest rohkem ja rohkem inimesi käivad kas supiköökides või käivad Euroopa Liidu toiduabipakke saamas. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes tõstatasid erinevad teemad, kes käsitlesid, käsitlesid toidu raiskamist, kohalikku toiduahelat ja nii edasi. me üritame töötada välja sünergiaid nende erinevate poliitikate vahel ning igal juhul see, mis me siiamaani oleme teinud, on tugevdanud komisjoni ettepanekut selles küsimuses. meil on ka üsna hea programm tulemuste levitamiseks ja platvorm, äh, kus saab jagada kogemusi, väga paljud äh, sidusrühmad, kes on osaleja, osalejad siin, äh, vabaühendused, kodanikuorganisatsioonid, need on mänginud väga olulist rolli, me oleme arutanud nendega seda küsimust, nii mina olen arutanud kui ka variraportöörid ning ma loodan, et ka nemad on väga rahul selle tulemusega, mis me täna oleme saavutanud. mis puudutab sotsiaalse suunitlusega poode, siis ma arvan, et seda teemat ka puudutati, tõesti, me tõime selle teema uuesti arutel, arutusele ja me võitlesime selle eest kõvasti, võib-olla me ei saavutanud päris niisugust tulemust, nagu me soovisime, aga me ikkagi loodame, et riigid leiavad ise võimaluse, kuidas nad oleksid ikkagi suutelised sotsiaalse suunitlusega poodide rajamisele kaasa aitama liikmesriikides. nii et lõpetuseks sooviksin tänada kõiki, samuti parlamendi personali ja komisjoni personali, kes on aidanud selle tööga, samuti fraktsioonide personali, kõiki, kes kulutasid mitmeid ja mitmeid magamata öid selleks, et see dokument lõpuks valmis saaks ja lõpptulemus on minu arust lõpuks päris hea. Très bien. Alors, nous en venons à un... väga hea. ja nüüd tuleme samuti väga eduka küsimuse juurde, üheksas punkt. nõukogu peetavad läbirääkimised täiendavate pensioniõiguste ülekantavuse parandamise teemal ja siin on jällegi tegemist äh, küsimusega, mida on pikalt arutatud, olgugi et äh, võib-olla puudutab see väiksemat hulka elanikkonnast. tegemist on aga viimase triloogi tulemustest aruandmisega Leedu eesistumise all. ja proua Omen Reuten oli siin vastutav, palun. Ja, mevrouw de voorzitter, dank, dank aan iedereen eh, die meegewerkt heeft om te komen tot een goed resultaat. Um, ik ben... suur aitäh kõikidele, kes on sellega tegelenud ja saavutanud niivõrd hea tulemuse. selle tulemusega ma olen rahul. algusest peale oli meil plaanis direktiivi eelnõu ning selle idee saime komis-, komisjonilt, kes rääkis sellest, et inimesed säästavad raha eh, täiendavate pensionifondide kaudu ja nad soovivad nendest pensionifondidest eh, seda raha liigutada erinevate pensionifondide vahel. kuid kapitali liigutamine oli suhteliselt keeruline, isegi nendes riikides, kus kus sellega tegeleti palju, isegi näiteks Hollandis endas. seega otsustasime meie parlamendis, et kas ei oleks mitte parem äh, vaadata, missugused on pensioniõiguste ülekantavuse võimalused. esimese samba pensioniga on asjad selged ja kas me siis ei tohiks seda teha ka täiendavate pensioniõiguste puhul. Euroopas on terve hulk liikmesriike, kus täiendavad pensionifondid toimivad ühesuguselt, aga on ka terve hulk liikmesriike, mille pensioniõigused toimivad täiesti erinevalt. me soovisime saavutada seda, et pensioniõiguste liikum-, vaba liikumine oleks lihtsam. näiteks kui inimene töötab kusagil, kusagil, siis teda ei tohiks karistada, kui nii võib öelda, selle eest, et ta liigub järgmise tööandja alla tööle või järgmisesse riiki. vastupidi, ta peaks saama sellest kasu. ja Euroopas me soovime ju inimeste mobiilsust stimuleerida ja parandada, see on väga oluline ettepanek, mis järgnes parlamendi ettepanekule nõukogu poolt oli niisugune, et nõukogu ütles, et jah, mobiilsus on oluline, kuid me soovime tagada peamiselt selle, et kasu tuleb sellest inimesele ainult siis, kui ta liigub teise riiki, mis tähendas siis seda, et praegusel hetkel see ettepanek käsitleb ainult pensioniõiguste miinimum võimalusi juhul, kui minna tööle teise riik, liikmesriiki. täiesti on välja jäetud pensioniõiguste ja töötajate vaba liikumine liikmesriigi sees. see tähendab, et dokument ei ole kaugeltki täiuslik ja töötajate liikumine ühest riigist teise on tegelikult võimalik parematel tingimustel kui inimeste liikumine, liikumine oma liikmesriigi sees. hetkel me aktsepteerisime seda ettepanekut, kuna liikmesriigid andsid ka omapoolseid selgitusi ja nendes selgitustes öeldi, et aeg, mis kulub, aeg, mis kulub selle direktiivi rakendamiseks selle aja jooksul jõutakse olukorda liikmesriigi siseselt samuti parandada. mitte, et me oleksime sellega väga rahul olnud, aga see oli parim, mis praegusel hetkel oli võimalik. mõnedes liikmesriikides alustatakse pensioniõiguste rajamisega kahekümne esimesest eluaastast mõningates teistes riikides, näiteks Saksamaal või Luksemburgis pisut vanemalt, Saksamaal näiteks umbes kahekümne viie aastaselt ning investeerimisperiood peab olema vähemalt viis aastat pikk, nii et kui näiteks kahekümne üheksa ja poole aastane inimene Saksamaal vahetab äh, töökohta, siis ei ole tal mitte mingisuguseid pensioniõigusi ühest töökohast teise üle viia. koostatud on protokoll mis ütleb, et nad kavatsevad muuta seda seadusandlust parandamaks tingimusi oma liikmesriigi sisese liikumise puhuks, aga selles seadusandlikus aktis me räägime investeerimisperioodist, mis algab kahekümne esimesest eluaastast ja kui inimene liigub, liigub teise liikmesriigi, riiki, siis ta jätkab investeerimist, ooteperiood on kolm aastat ning see on oluline edasiminek võrreldes varasema olukorraga. kõikide nende punktide eest, milleni me siin oleme jõudnud, pidime me väga kõvasti võitlema, aga ma arvan, et et kõik need tingimused, mis me oleme saavutanud, parandavad tegelikult vaba liikumist. me saavutasime siis järgnevat. me tahtsime takistada seda, et tekiks niisugune olukord, et inimesed, ütleme, on kolme aasta jooksul kogunud teatava pensionifondi ja siis neile makstakse see raha otsekohe välja, mis, sest et see tähendab ju seda, et pensioniikka jõudes ei ole enam mingisugust raha saada. rääkides väikestest summadest, siis töötajate ja tööandjate panuseid võidakse küll välja maksta, aga inimene, kes selle makse saab, peab kinnitama, et ta on selle kätte saanud, vaid pigem peaks tal olema niisugune võimalus, et ta ei pea seda raha välja nõudma ja jätab endale ikkagi pensionifondi mingisugused õigused selles samas valdkonnas me vaatame ka ülevõtmisperioodis oli siis kolm pluss kaks, nüüd räägime neljast aastast, kolm aastat oli mõeldud kõikidele ja kaks aastat neile, kellel võivad tekkida probleemid, praegusel hetkel on tegu nelja aastaga, mis on, kehtib kõikidele ja see nelja-aastane periood on ka vastu võetud ma arvan, et ma rääkisin nüüd kõigest. aga need olid igatahes punktid, mida me pidasime kõige olulisemaks. ma arvan, et me võime selle ettepanekuga igati rahul olla, sest et see soodustab inimeste vaba liikumist ja parandab võimalust paremini töötada ja palun, härra Darden ja seejärel Toomas Mann. Erik Darden. suur tänu, proua juhataja. ma teen lühidalt, sest Riia rääkis meile just nendest aspektidest, milles me saavutasime oma eesmärgi ja ma tahaksin rõhutada, kui head tööd tema tegi läbirääkimistel ja teie, proua esinaine. et meil õnnestus tõesti edasi liikuda selles küsimuses tagamaks ülekantavus ning liikuvus ja samas kaitsta töötajaid nende töötaja pensioniga seoses. nii et mina olen väga rahul läbirääkimiste tulemusega, aitäh! Toomas Mann. Toomas Mann, palun! suur tänu! tahtsin tänada Riiat ja teisi osalejaid, sest kompromisside saavutamine ei ole väga lihtne, kui meil on mingi standard nagu Saksamaal standard, millest me peame lähtuma, aga meil on vaja lahendusi üle Euroopa selleks, et tagada nende õiguste liikuvus üle Euroopa, mitte ainult paberil. kompromiss kakskümmend üks aastat ja siis kolmeaastane tähtaeg, see on üsna piinarikas protsess. aga sellega tuleb leppida sest kui parlament, nõukogu ja komisjon suudavad kokku leppida niimoodi pärast äh, päris äh, olulisi lahinguid, siis on see ikkagi oluline signaal. ning äh, tõenäoliselt me järgmise kahe-kolme aasta pärast ei taha neid küsimusi uuesti läbi rääkida, me tahame, et me saavutaksime niisuguse jätkusuutliku lahenduse ja selleks on, on meil praegu alused olemas. ning selle selle selgitamine saabki olema meie ülesanne järgnevatel aastatel. nii et eh, saavutanud me oleme oma eesmärgid, teatud valdkonnad on jäänud, kus tuleks veel edasi liikuda, aga ma arvan, et, et paari aasta pärast, kui me hakkame läbi rääkima nendes küsimustes, siis me ei sea küsimuse alla enam alustalasid, mis me nüüd oleme kokku leppinud ja saadetud on oluline poliitiline sõnum, aitäh! Euh, tahaksin tänada komisjoni liikmeid, kes olid nõus sellega, et me hakkame läbi rääkida, läbi rääkima, ilma et me muudaks mandaati, mis on andnud proua Omer-Ruitenile, mis võimaldas meil tõesti lõpetada läbirääkimised meie parlamendi ajal ning ei tekitanud vajadust komisjoni, komisjonilt uut ettepanekut saada. läbirääkimismeeskond pandi kokku nii et suunata seda direktiivi mitte niisuguses brain drain või ajude ära, äravoolu suunas, vaid eh, just mõttega tagada, et inimesed saaksid reaalselt kasutada oma pensioniõigusi mitte väga kitsastel või, või piiratud tingimustel ning et need pensioniõigused ja nendega seotud õigused oleksid ülekantavad viisil, mis neile sobib. see oli oluline punkt meie jaoks. et, et peab olema töötaja nõusolek niisuguse mehhanismi rakendamiseks märgin samas, et nõukogu lähenemine oli väga erinev meie läbirääkimismeeskonna lähenemisest ning siin on teatud risk, et liikmesriikide poolt võetud kohustused, niisugused mitteametlikud kohustused, seoses sellega, et tagada oma töötajatele siseriiklikult sama niisugune ülekantavusrežiim et need kohustused rakenduvad viisil, mis ei ole ehk nii kaugeleulatuv ning et tekib teatav diskrimineerimise olukord, kus siis osad töötajad saavad oma neid õigusi kasutada üle Euroopa ja teised sisuliselt ainult siseriiklikult. nii et meie järelkäijad peavad tõenäoliselt siin valvel olema ja seega me ei saa seda küsimust päriselt suletuks kuulutada. kas proua raportöör soovib midagi lisada või on kõik ära öeldud? Eh, eh, ma usun, et palju inimesi andis väga olulise panuse sellesse, et meil niisugune kokkulepe praegu saavutatud on seoses sellega, mis komisjon tegi, ma usun, et komisjon üritas omalt poolt teha kõik võimalikku selleks, et kompromissini jõuda, nii et ma tänan komisjoni selle eest. näiteks toimus meil üks e-kirjade vahetus viimasel hetkel, kus kus mitmed Euroopa Parlamendi liikmed vahetasid arvamusi Saksa alalise esindajaga paraku raportöörini see informatsioon ei jõudnud ja sellest on mul kahju. ning ka meie komisjoni esinaiseni mitte. ja niimoodi see töö kindlasti meil omavahel korraldatud olema ei peaks. ja selles mõttes on mul väga hea meel, et proua esinaine selle olukorra selgeks tegi teiste liikmesriikide alalised esindused omalt poolt tegid kõik selleks, et kokkuleppele jõuda ning tahaksin tänada neid selle eest. ja nad ise teavad, kes nad on. tänu meie meeskonnale õnnestus meil oma eesmärgid suures osas saavutada nii et tahaksin tänada Frederiki näiteks. meil oli väga hea koostöö ja kui on niisugune usalduslik õhkkond, siis on võimalik üheskoos paljugi saavutada. see e-kirjade vahetus, mis meil oli, kus me ei saa siis näidata näpuga raportööri peale ja öelda, et raportöör ei ole oma tööd teinud, ometi sellega seoses me, me jäime väga viisakaks ning täpselt samuti Jean, suur tänu sulle sinu panuse eest. niisiis, suur tänu raportöörile. nüüd on meil niisugune erandlik menetlus meie praktika suhtes, sest meil on praegu teine lugemine ning hääletame tööhõivekomisjoni seisukohta, mis vastab üheksanda detsembri läbirääkimistel saavutatud seisukohtadele ning siis kirjutan nõukogule, kes pärast juristlingvistide kontrolli ja mitmeid muid menetluslikke etappe edastab meile nõukogu seisukohta, seisukoha tõenäoliselt veebruari istungiks, mis võimaldab meil, meie komisjonil võtta teisel lugemisel vastu meie seisukoha projekti ning kogu asi läheb täiskogule aprillis ehk siis meie parlamendi ametiajal. kui ma oma ametisse sain, siis need toimikud, mis minu lauale sattusid, nende hulgas oli ka käesolev toimik. aga oleme selle punkti sellega lõpetanud ning läheme punkti üksteist juurde meie päevakorras ning siin annan sõna seoses tööhõive ja sotsiaalasjade aspektiga iga-aastases kasvu äh, hindamises raportöör Sergio Gutierrezile, kes räägib meile oma raporti eelnõust. Sí, gracias, presidenta. Este es el tercer informe que realiza. Suur tänu, proua esinaine. Tegemist on kolmanda raportiga, mille koostame Euroopa semestri projekti kohta teine raport oli majanduskomisjoni raport. ning selles ei käsitletud piisavalt Euroopa semestri makroökonoomilise äh, mõju sotsiaalseid aspekte ning meie üritame nüüd omalt poolt neid puudusi korvata. siin on väga olulised dialoog ja konsensus. dialoog sellepärast, et me peame vahetama arvamusi seoses praegu kujunenud olukorraga Euroopa Liidus, kus ähm, lõhed ühiskonnas süvenevad ning ebavõrdsus süveneb ning see puudutab äh, nii eri Euroopa Liidu osi kui ka meie elanikkonna kihte. usun, et praeguses arutelu staadiumis enne kui liikmesriigid hakkavad reformikavasid koostama, peaksime saatma välja selge sõnumi nõukogule ja komisjonile, et tuleb anda suunised, millest on räägitud mitmes varasemas raportis, ent mis ei ole jõudnud praegu poliitilisel tasandil koostatavates siseriiklikesse reformikavadesse raporti mõte, meie ees oleva raporti mõte oli selles, et me ei saa praegu jääda meie komisjonis loorberitele puhkama. meil on iga-aastane kasvu hindamine, mille viib läbi komisjon. ning palju tehakse siin ära selleks, et rõhutada neid positiivseid makromajanduslikke näitajaid, mis tunduvad osutavat kasvule. aga meie oma komisjonis peame rõhutama töökohtade loomise olulisust ning peame välja tooma selle, et praegu üks viiest noorest Euroopas on vähemalt aasta töötu ning sotsiaalne ebavõrdsus süveneb ja sellega seoses on vaja tugevaid poliitilisi meetmeid selleks, et muuta neid suundumusi ning astuda vastu probleemidele, mida me meie komisjonis vähemalt näeme. nii et me ei tohi puhkama jääda loorberitele veel kord ja peame jätkama selle sõnumi esindamist, et sotsiaalne kriis ei ole lõppenud. ning lisada tuleb veel mitu aspekti Euroopa semestri süsteemi. vaadates küsimusi, mis meie jaoks on kõige olulisemad tuleb meil rõhutada mõtteid, mis on kajastatud varasemates raportites, kõigepealt sotsiaalsete näitajate tähtsus. see on uus vahend Euroopa semestri süsteemis, aga nad ei ole kohustuslikud praegu. ega täida ka neid ootusi ega vasta nendele ootustele, mis meie komisjonil on neile praeguses realiseerimise vormis sotsiaalsed aspektid peaksid saama täielikuma analüüsi ning me peaksime kaaluma makromajandusliku, makromajanduslike poliitiliste meetmete mõju tööhõivele ja sotsiaalsele poolele. meie hinnangul peaks meil olema eurorühm sotsiaalküsimustes ja tööhõive küsimustes selleks, et need need kaks olulist valdkonda makromajanduspoliitikas saaksid käsitletud üheskoos meetmete kujundamisel. oleme seisukohal, et äärmiselt oluline on saavutada konkurentsivõime, mis rajaneb kolmele alusele. tootlikkuse suurenemine kakskümmend kakskümmend programm ja haridus ning eile näiteks arutasime PISA raporti järeldusi ning äh, siin on selge, et me peame oma jõupingutusi jätkama selleks, et maksu konsolideerimine ei mõjutaks innovatsiooni ja haridust tulevikus. Need on need kolm asja, mis on olulised. loomulikult tuleb luua töökohti, aga mitte igasuguseid töökohti. ning äh, seda me rõhutame oma komisjoni poolt jätkuvalt nii Le Fontanier raportis kui ka Beressi raportis. tööhõive valdkonna reformid, mida praegu kaalutakse, peavad olema targad reformid ning tasakaalustama paindlikkust ja turvalisust. ning tagada tuleb loodavate töökohtade kvaliteet, sest see on kõige parem tagatis vaesuse vältimiseks Euroopas. ning lõpuks ütleme, et äärmiselt oluline on teha pingutusi Euroopa tasandil võitluseks noorte töötusega. MFF-i vaheanalüüs on hea võimalus analüüsida seda, kas need kuus miljardit, mis on ette nähtud noorte garantii realiseerimiseks, on piisav rahasumma või on vaja enamat, nagu meie komisjon on rõhutanud. ning me peaksime kontrollima ja suhtlema selles plaanis ka ILO-ga. rääkisime ka erasektori võlgnevusest ja rõhutasime seda, et liigselt on praegu tähelepanu pööratud avaliku sektori võlakoormusele. loomulikult on see oluline ja seda tuleb rõhutada, aga ka erasektori võlakoormus on väga oluline, sest see puudutab nii leibkondi kui ka VKE-sid ning eh, see võlakoorem tuleks ümber struktureerida. me kutsume üles leidma lahendusi, et oleks võimalik anda VKE-dele laenu ja et eh, see laen jõuaks ka leibkondadeni. see on oluline aspekt kriisi lõplikuks ületamiseks ja majanduskasvu saavutamiseks nii et meil on laual praegu raport, mis puudutab kõiki olulisi, meie jaoks olulisi küsimusi meie komisjonis küsimusi, mida me jätkuvalt tõstatame tööhõivekomisjonis ning me üritame omalt poolt leida konsensuse, et saada, saata välja võimalikult selge sõnum, mis jõuaks lõpuks ka siseriiklikesse reformikavadesse, aitäh! Veronika Lope-Fontanier. Veronika Lope-Fontanier ja Marie Kornelissen, aga enne tahaksin omalt poolt märkida, et et eh, see, mis meie raportöörid meile välja pakuvad, on äärmiselt oluline ja vastab tõesti sellele, mida meie oma komisjonis oleme rõhutanud, aga mina meie komisjoni esimehena näen siin muret, et me peame lähtuma reaalsusest. mitte, me ei saa vaadata ainult seda, mis on ideaal ning ning siin on paratamatu meie huvide põrkumine teiste institutsioonide omaga. meie lähtepunkt siin on, et iga-aastane kasvu hindamine, nii nagu komisjon selle läbi viib, nii nagu komisjon seda teeb, ning ähm, sellest me peame lähtuma ja peame ar-, kaaluma, kuidas oleks võimalik seda täiendada või kohandada. me võime loomulikult äh, nii-öelda ennast komisjoni kohale pannes kogu selle asja ümber kirjutada. aga me peaksime mõtlema siiski ka sellele, kuidas reaalselt toimib kaasotsus, kaasotsustusmenetlus seoses iga-aastase kasvu hindamisega, millest me räägime. nii et siin peaksime olema ettevaatlikud oma ettepanekute sõnastamisel ning arvestama Äh, neid punkte, milles me oma muudatusi välja pakume. nii et äh, arvestades äh, seda aega, mis meil käsutuses on, peaksime me kaaluma, kuidas ja mida me välja pakume. nii et Veronika Lefontanier, Maria Kornelissen, Mariann, siis Edith Bauer ja tundub, et ongi kõik. suur tänu, proua esinaine esimene punkt siin puudutab äh, seda, et aega ei ole meie käsutuses piisavalt. raportit ei ole tõlgitud veel, nii et me peame töötama ingliskeelse tekstiga. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teisipäev. paraku, kui me võrdleme seda EKON komisjoni tähtaega, siis neil on palju rohkem aega, neil jääb terve jõuluvaheaeg sinna sisse oma muudatusettepanekute väljatöötamiseks Sergio Gutierre raport, Gutierresi raport on väga mahukas, põhjalik ning seetõttu on väga raske seda niimoodi punkt punkti haaval kiiresti läbi sirvida. ma usun, et võin öelda, et Rahvaparteis meie üritame toetada seda suunda ja, ja jõuda kompromissile, aga kindlasti punkte on, kus see raskusi tekitab. esimene punkt. nõustun härra Gutierrezega paljudes aspektides, demokraatlik legitiimsus näiteks, millest räägiti ka varasemas raportis, meie suhtumine vaesusesse, eelarvelised eraldised noortetöötusega võitlemiseks ning kõik, mis puudutab pikaajalist töötust Äh, haavatavaid elanikkonnarühmi ning vaesust. meil tuleb otsida siin lahendusi ning üritada olukorda parandada, sest äh, selge on see, et probleeme on endiselt palju. mul on aga esinaise arvamusest natuke erinev arvamus, selles mõttes, et usun, et projekt, et arvamus, raporti projekt Äh, läheb meie poolt siiski õiges suunas. ent äh, siin on küsimusi, mida me peame uuesti kaaluma. tööturureform, rahastamise tagamine, laenude tagamine VKE-dele ning võitlus sotsiaalse tõrjutusega ja vaesusega. siin tuleb härra Gutierrezega pidada süvitsi läbirääkimisi veel. ma mõtlen muuhulgas ka maksu konsolideerimisele ja teistele seotud küsimustele. meie fraktsiooni seisukohast on maksu konsolideerimine väga oluline selles mõttes, et see annab tulemusi. vaadake Hispaaniat näiteks, hoolimata sellest väga raskest olukorrast, milles nad olid, on praegu nii-öelda valgus tunneli lõpus olemas ning me peaksime sellel alusel tööd jätkama. nüüd paindlikkus. volinik ütles ka, et olukord on paranenud tänu nendele jõupingutustele, mis me oleme teinud ning nüüd on võimalik rakendada ka laiemaid tööpoliitilisi ja töökohtade loomise meetmeid, ent me peame jätkama oma eelarve konsolideerimist selleks, et seada tulevane kasv stabiilsele alusele ning selle eest Rahvapartei seisab, nii et maksu konsolideerimine jah, aga samas tuleks siin jätta ka väike paindlikkus, see on meie seisukoht. härra Gutierrese raportis minu arusaamise järgi tundub, et kritiseeritakse viimaste, viimase kahe-kolme aasta poliitilist suunda. ma selle kriitikaga paraku nõus olla ei saa, sellepärast et see suund, mis on olnud, annab praegu tulemusi. nii et veel kord ootan tihedat koostööd ja loodan, et meil õnnestub saavutada raport, mis saab enamuse toetuse. Maria Kornelissen ja siis järgmine. aitäh, proua esinaine ning tänan raportööri suurepärase projekti eest, mis sisuplaanis on koostatud täiesti õiges suunas. üsna üsna masendav on samas see, et tegemist on minu poolt kahe tuhande kolmandal aastal äh, koostatud ja proua Le Fontaine'i poolt käesoleva aasta algul koostatud raporti praktiliselt koopiaga, mis osutab sellele, et nõukogu ja komisjon sisuliselt ignoreerivad meid aasta-aastalt. nii et võib-olla peaksimegi tähelepanelikumalt analüüsima kogu seda protsessi. meil on kuus omaalgatuslikku raportit olnud kokku praegu need, mis meie ees laual on, on seitsmes ja kaheksas. Nad on olnud omaalgatuslikud raportid ja, ja olukord ei muutu. sisuliselt meile ei pöörata tähelepanu. viimased paar raportit, mis meil on olnud, on käsitlenud muuhulgas ka institutsioonide vahelise kokkuleppe küsimusi, nõukogu parlament ja komisjon siis milles pandaks paika demokraatlik osalus vastavates muudatustes. võib-olla nõuab see lepingu muudatust, aga võib-olla mitte. aga igal juhul mina ei mõista siiani praegu, miks Rahvapartei ei taha toetada seda, miks te ei taha toetada parlamendi demokraatlikku osalust selles arutelus. võib-olla saaks keegi mulle seda seletada, enne kui me hääletama hakkame. ning tahtsin öelda, et me e, toetame märkusi, mis soovivad selle sotsiaalse hindamise süsteemile anda selge niisuguse mõju. ma ei mõista ka, miks sotsiaaldemokraadid ei toetanud vastavaid muudatusi, võib-olla meil on võimalik siin leida äh, sõnastus, mis saab endale enamuse toetuse, sest see on äärmiselt oluline, et meil niisugused, niisugune hindamine oleks mitte pelgalt statistilise tähendusega, vaid omaks ka reaalset mõju. sest me tahame, et, et midagi ära tehtakse. ning viimase punktina tahaksin märkida, et me peaksime olema väga avatud ja tervitama seda, et äh, kaalutakse Saksamaa nii-öelda eelarve ülejäägi küsimust, aga me peaksime olema kriitilised äh, Saksa äh, Barroso seisukoha suhtes, et ükskõik, mis seal on, et mingeid meetmeid ei tule, sellepärast et tegelikult siin satub ohtu tasakaal ja võrdsus, sest mõte oli ju selles, et et Euroopa majanduses sisuliselt peaks saavutama tasakaalu, mis on kõigi kasuks ning eh, defitsiidid ja ülejäägid võivad selle tasakaalu ohtu saada. nüüd ma loodan, et ka teised toetavad muudatusettepanekut, eh, mis annab vastava täienduse meie raportile. suur tänu, Mariann Arkin, Arkin, palun. Myself and Mr Benjon are just having a short eh, arutasime just härra Benjoniga Saksamaa eelarve ülejäägi küsimusi ja ma pean äh, tunnistama, et me ei jõudnud täiesti ühele arvamusele. suur tänu härra Gutierrezele tema raporti projekti eest. ma ei hakka laskuma üksikasjadesse, sest ma ise saan nendest alle, olen nendest endale alles praegu pilti loomas, väga häid põhimõtteid on siin seoses kahe tuhande neljateistkümnendast aastast algava rahastamisega, mis tõesti võib aidata meie liikmesriikide majandusi ja nii edasi, aga e, veel võib-olla üks nüanss seoses nende poliitilise, poliitilise, poliitiliste meetmetega töökohtade osas. meil võib olla inimesi, kes tahavad tõesti osaajaga töötada, et selles mõttes osaajaga töötamisel ei ole mingeid probleeme. loomulikult on erinevaid osaajalisi, osaajaga töötamise viise ja me peame selgelt määratlema, millest me räägime nägime. ma usun, et kui me mõisted lahti seletame eh, piisavalt täpselt, siis me avastame, et me oleme sisuliselt ühel nõul. samal olen, samas olen päri ka sellega, mis puudutab süstemaatilisi vigu komisjoni hindamistes kasvu osas. mina olen nende teemal ka sõna võtnud ja me peame tõesti täpsemalt eh, määratlema neid hinnanguid. kuulasin tähelepanelikult, mida rääkis eh, proua Lafontaine kes ütles, et maksukonsolideerimine Hispaanias toimib. no mina ei oska Hispaania kohta midagi öelda, mul ei ole piisavalt teadmisi sellest, aga minu hinnangul, kui me vaatame seda, mida ütleb IMF ja teised, eh, siis eh, nemad ei ole nii selgelt ühesel seisukohal. sest kui asi, meil on ju terve liikmes, terve hulk liikmesriike, kes tegelevad maksu konsolideerimisega, see on majanduse tsüklilisusega seotud lähenemine. ning eh, ma minu meelest on selge, et asi ei ole siin nii üheselt selge, et maksukonsolideerimine on hea ja kõik muu on halb. ma tean, et teie oma raportis te rääkisite ka vai-, vajadusest paindlikkuseks ja kaalumisruumiks. olen sellega täiesti päri ja võib-olla tuleb siia veel midagi lisada ning lõpuks esinaine äh, soovitas meil jääda ikkagi selle majanduskasvu hindamise äh, programmi raamidesse, sest äh, me peame ikkagi oma raportis rääkima sellest, mida on meil mõte, on meil võimalik muuta, mitte lihtsalt, et me paneme paberile asjad, mis meile meeldivad ja mingit reaalset muutust nendest ei tulene. ning äh, lõpetuseks demokraatlik protsess, meil on kuue kuu pärast valimised, kui inimesed, keda me soovime, et nad meie poolt hääletaksid, kui nad tajuvad, et meil ei ole mingit reaalset sisendit sellesse, mis Eh, mis reaalsuses toimub, siis tõenäoliselt see üleskutse meie poolt hääletada ei saa olema väga veenev. Edith Bauer. Edith Bauer. Just to tahaksin lisada lühikese märkuse sellele arutelule. umbes kakskümmend minutit tagasi tuli Eurostatilt välja uus hinnang, statistiline kokkuvõte vaesuse küsimustes ning pealkiri on kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli veerand elanikkonnast, sada kakskümmend viis miljonit inimest, vaesuse riskis. see on tohutu arv, arvestades seda, et lähtealus oli siin kaheksakümmend miljonit, kui see strateegia kaks tuhat kakskümmend kokku lepiti ja selle alusel tegutsema asuti. nii et minu hinnangul seda küsimust tuleks arutada ning äh, arutada täie tõsidusega, märksa suurema tõsidusega, kui siiani on seda käsitletud. mul on hea meel näha, et raportööri seisukoht on võlakoorma osas elanikkonnal niisugune, nagu ta on, sest eh, siin on tegemist küsimusega, millele siiani ei ole ka minu hinnangul piisavalt tähelepanu pööratud. aitäh! kas on veel sõnasoove? ei ole? komisjon? ei? ei? raportöö siis, palun. En primer lugar, muchas gracias a todos por las inter- kõigepealt tahaksin tänada kõiki sõnavõtnuid nende märkuste eest, nende sisulise panuse eest ja nende suhtumise eest. ma usun, et me kõik saame aru täie tõsidusega sellest, et praeguses olukorras Euroopa Liidus on meil vaja muutusi ja meil on vaja osaleda nende muutuste kujundamises. olen päri proua Lopez Fontaniga selles, mis puudutab maksu konsolideerimist. et see on toonud makromajanduslikku paranemist. ent seda positiivset poolt, selle positiivse poole vastukaaluks on ka negatiivne pool. loomulikult meil on olnud paindlikkus selle maksu konsolideerimise osas eelmisest aastast, alates. ma, ma usun, et keegi ei kahtle selles, et me peame vähendama eelarve puudujääke. aga küsimus puudutas just seda, kui kiiresti seda tehakse. ning äh, siis negatiivne külg siin seoses sellega, et meil on vaja töökohti luua ja majanduskasvu kiirendada, siis äh, see, mida me oma raportis ütleme, nagu komisjon on iga-aastases kasvu hindamises öelnud oma hinnangus, rääkides nendest erinevustest, mis tulenevad maksukonsolideerimistest eri riikides. sellega seoses on oluline, et sedamööda, kuidas me edasi liigume, me hoiaksime vastava protsessi paindlikuna, näiteks Hispaanias on meil õnnestunud rakendada meetmeid tööhõive toetuseks, taastamaks osaliselt tööhõivet, mille kriis oli hävitanud. olen päri proua Kornelisseni ja proua Harkiniga, kui selles, et mis nad rääkisid selle kohta, et meil tuleb tagada demokraatlik osalus. see puudutab meid Euroopa Parlamendis ja puudutab täpselt samuti siseriiklikke parlamente parlamendi liikmed ja samuti ka ühiskonna liikmed ja esindajad peavad osalema selles, sellepärast et praegu on selge lõhe siseriiklike parlamentide kodanike ja kogu protsessi kujundavate asutuste ja isikute vahel, sest viimasel ajal ei ole liikmesriigid stabiilsus- ja kasvuprogramme ja reformikavasid arutanud kodanikuühiskonna esindajate ega siseriiklike parlamentidega, mis on tekitanud selge vastuolu. ja meil on oma vastutus selle vastuolu ületamisel. mis puudutab Saksamaa jooksev konto ülejääki, Saksamaa kaubandus plussi nii-öelda, siis eh, me peame loomulikult kaaluma selle mõju siseriiklikule nõudlusele ja tööhõivele Euroopas, aga peame olema ka targad, vaadates töökohtade, loodavate töökohtade kvaliteeti. mina ei ole osaajaga töötamise vastu. aga see, mida näeme suures osas Euroopast, iseäranis Lõuna-Euroopas, on see, et osaajaga töölepingud on muutumas praktiliselt vältimatuks töötamise korralduseks, selle asemel, et olla niisugune võimalik valik. me kuuleme valitsusvälistelt organisatsioonidelt, et osaajaga lepingud sisuliselt on praegu välja tõrjumas täisajaga töölepinguid, sellepärast et nendega on seotud väiksemad kulud ja sisuliselt inimesed teevad ikkagi täisajaga tööd, lihtsalt et makse makstakse vähem nende pealt. ja siin on tõenäoliselt tegemist niisuguste õiguslike lünkadega või möödaminemisega kehtivast õigusest, millega tuleb tegeleda. me peame mõistma ka seda, et teatud valdkondades on seda osaajaga töötamist märksa vähem kui Euroopa keskmine, nii et me kindlasti ei peaks nüüd pendlina laskma kogu sellel protsessil hüpata teise äärmusesse. et eh, tahaksin tänada teid kõiki märkuste eest veel kord. Fontanis eh, ütles, et meil ei ole piisavalt aega, aga me saame ikkagi teha oma tööd tõhusalt ja hästi. meil hoolimata sellest, et aega on vähe, saavad olema tihedad arutelud ning äh, nagu proua Kornelissen ütles, et tegemist on praegu viimase võimalusega meie parlamendi ametiajal oma seisukoht välja öelda ning koostöö aitab meil seda paremini teha hoolimata sellest, mida te ütlesite, jääb ikkagi muudatusettepanekute esitamine, esitamise tähtaeg paika, kümne detsember kell kaksteist, arutame neid seitsmeteistkümnendal ning äh, hääletame kahekümne kolmandal jaanuaril. ning samal nädalal toimub ka Euroopa Parlamentaarne nädal kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks äh, jaanuar siis äh, koostöö siseriiklike parlamentidega ning nüüd paneme tööle oma ajamasina ja pöördume tagasi punkti neli juurde, mis puudutab triloogi tulemusi kahekümne seitsmendal novembril, läbirääkimised nõukoguga, selles, mis puudutab tööjõu valikvaatluse korraldamist ühenduses ning äh, proua Danoka, palun. Äh, aitäh, proua esinaine, ma pean kõigepealt paluma ennast vabandada, sellepärast et minu tänases päevakavas oli teatav segadus, ma pidin ühe aja aegselt olema kolmes komisjonis ja samuti oli mul veel koordinaatorite koosolek, nii et sellest siis on tingitud minu mitte kohalviibimine. nüüd aga raporti juurde. ja kolmepoolsete kõneluste juurde. kõigepealt ma soovin tänada meie esinaist selle triloogi äh, juhtimise ja korraldamise eest ning paljude lahkarvamuste lahendamiseni jõudsime me tema abil. lisaks ma tänan ka tööhõivekomisjoni personali selle eest. ma jään ühe peamise punkti juurde, milles on meil nõukoguga ühelt poolt ja komisjoni ettepaneku teksti vahel oluline lah-, lahkarvamus, nimelt ad hoc mudelid selle, nende vaatluste jaoks. komisjoni esialgne ettepanek ütles, et seda tuleks teha delegeeritud õigusaktide kaudu, parlament oli nõus ja ei esitanud mingeid muudatusettepanekuid aga nõukogu tuli teistsuguse ettepanekuga. Nemad soovisid kasutada rakendusakte ning see puudutab nende teadlikkust sellest, et komisjon, kellel on õigus määrata nende ad hoc vaatluste tulemused. komisjonil on ainult õigused, liikmesriigid ei saa vastu vaielda ega mitte midagi öelda ning komisjon surub delegeeritud aktide läbi nii-öelda, kui nii võib öelda, oma tahtmise neile peale. meie seisukoht dialoogis oli selline et me peaksime jääma ikkagi delegeeritud õigusaktide juurde, sest see võimaldab ka parlamendil sekkuda. kui parlamendile esitatakse ettepanekuid nende ad hoc vaatluste kohta, eriti just seetõttu, et niisugused vaatlusmoodulid on ka poliitilise sisuga, näiteks viimased mudelid, mida kasutati tööjõu vaatluseks kahe tuhande neljateistkümnendal aastal algavad vaatlused sisserändajate tööjõu vaatluseks, ümberkvalifitseerumise vaatlemiseks. Need on kõik poliitilise sisuga. viimane info, mis ma nõukogust sain, on selline, et nad tulevad välja kompromissiga Nad jätavad komisjonile võimaluse neid ad hoc vaatlusi tõlgendada, kuid nad soo-, ja nad jätavad komisjonile, mis koosneb liikmesriikide esindajatest, õigu-, õiguse defineerida muutujate nimekiri. ja kõik teised parameetrid jäävad reguleerimiseks delegeeritud õigusaktidega, nii et komisjon saab siis kõiki neid teisi kriteeriume reguleerida õigusaktidega. Need, see on info, mis ma soovisin teile täna anda. Need, kes triloogis osalevad siis teile teadmiseks seitsmeteistkümnendal detsembril toimub järgmine eh, triloog. nõukogult me kirjalikku kompromissettepanekut veel saanud ei ole, aga me peame seda, me loodame, et saame selle, sest me peame seda enne triloogi uurima. suur aitäh, lugupeetud raportöör, te andsite väga põhjaliku ülevaate sellest tööst. see on institutsioonide vaheline ning me peame komisjonile selgitama oma soove Euroopa Parlamendi tasandil selle kohta. kas keegi soovib sõna, tundub, et ei. siis soovime teile palju edu, lugupeetud raportöör, järgmiseks triloogiks, mis toimub seitsmeteistkümnendal detsembril ja nüüd oleme me selle päevakorrapunktiga lõpetanud ning me jõuame päevakorrapunkti juurde number kaksteist, kus me hakkame vaatlema õigusloomelist ettepanekut riiklike tööturuasutuste vahelise koostöö tõhustamise kohta. tegu on Frederic Dardeni poolt koostatud raportiga ning ma annangi talle kohe sõna muudatusettepanekute vaatluseks. ja nüüd ma annan ka eesistumise üle proua Edith Bauerile. Merci, madame la president. suur aitäh. las need inimesed vahetavad kohta. paar sõna kompromisside kohta, mis puudutab äh, mis puudutab siis riiklik tööturuasutuste koostöö tõhustamist, meil on äh, kokku seitseteist äh, muudatusettepanek, kompromissmuudatuse ettepanekut, võib-olla varsti ka kaheksateistkümnes ja äh, siin kaetakse siis suurem osa esitatud muudatusettepanekutest. me oleme ka üritanud sõnastust veel parandada tahaksin rääkida neljast teemast e. EN äh, näiteks siin räägitakse liikmesriikide pädevate tasandite esindatust ning igal liikmesriigil oleks üks hääl siis nõukogus, selles võrgustikus. see on üheks elemendiks ning siin me lähtusime sellest noorsoolgatuse äh, raportist. teine teemavaldkond, kompromiss EM ja siin on jutuks võrgustiku äh, koostööst teiste äh, osapooltega tööhõivepoliitika elluviimisel ning siin ma arvan, et koostöö on vajalik erinevate partneritega ja see on ka põhjuseks, miks me need kompromissis välja toome. me paneme rõhku sellele, et koostöö peab äh, aset leidma ja võrgustiku enda algatusel vastavalt neile teemadele, mida käsitletakse kolmas teemavaldkond, mida tahtsin siinkohal mainida koos teiega, on kompromiss U delegeeritud aktid. ka siin me seda küsimust oleme pikalt arutanud. ning me leiame, et parlament kaotab täielikult kogu oma mõju protsessi üle seega meil on siis kompromiss, kus osad eh, missioonid Reso puhul leiaksid eh, delegeeritud aktidega haldamist ning teised tegevus, teiste tegevuste puhul ma arvan, et ja me ka näeme järgnevate triloogiate käigus, nõukogu toetab pigem rakendusakte neljas teema. vabatahtlik või siis kohustuslik võrgustikus osalemine liikmesriikides erinevatele asutustele. meie meelest, minu meelest oli ilmselge, et see osalus peab olema kohustuslik, mingit vabatahtlikku osalust ei ole, aga tundub, et nõukogus ole, on seisukohad erinevad ja seega teeksin ettepaneku esitada kompromiss muudatusettepanek, lähtuksime neljakümne neljandast muudatusettepanekust ja ütleksime siis, et tööhõiveasutused, mis liikmesriikide poolt on määratud ja siis siin oleks ilmselgelt iga liikmesriik on esindatud laua ümber. nii et äh, nii palju siis praegu. Thank you We.... suur aitäh. härra Pekker ja härra Benjan, palun. Äh, minu suureks privileegiks on sõna teile nüüd anda suur tänu, austatud äh, juhataja. hoopis mul on au rääkida siis teie juhatataval istungil. üritan omalt poolt teha hästi lühidalt. rõhutan seda olulisust ja, ja tähtsust nii asjalikku ja tihedat koostööd teha siin, äh, mis ei tähenda muidugi, et ei ole punkte, neid on kaks, milles ma ise päris nõus ei ole ning ma palun mõistmist siis seoses sellega, et kompromissis N ma tõstatan veel kord küsimuse sellest, et me ju kogu Euroopa Liidus siin institutsioonilises plaanis igast liikmesriigis ühte esindajat ja esindaja asetäitjat omame. see on alati nii olnud ning formuleering, mis meil siin on, tekitab niisuguse suhteliselt juhitamatu mõõtme ma mõtlen siin, et riikides on väga erinevad regionaalsed tööturukorraldused ning niisugune formuleering tähendab seda, et nad saavad saata sinna vastavad esindajad täiendavalt juurde, mis, mis ei aita meil nii-öelda tipptasemel tehtava töö kvaliteedile kaasa, seetõttu kutsun ma üles veel kord selle üle järgi mõelda et siis meil võiks tegelikult olla liikmesriigist üks esindaja, üks aseesindaja. ja see oleks piisavalt tõhus koostöömetoodika, sest äh, muidu see töö enam nii tõhus olema ei saa. teiseks, peaksime veel kord järgi mõtlema selle üle, mis puudutab tööturu inspektsioone. tööturu inspektsioonil on väga oluline roll Äh, ent mitte võitluses töötusega. nii et tööturuinspektsioonide kaasamine valdkonda, kus neil ei ole ei oskusi ega pädevust, ei ole kindlasti soovitatav ning äh, seetõttu me ei peaks neid siia kaasama või sisse tooma. kolmandaks, härra Darden rääkis sellest juba, puudutab siis äh, vabatahtlikku või kohustuslikku osalust. ma toetan sajaprotsendiliselt siin tema ettepanekut, aitäh. Thank you, Mr Benjon. aitäh, härra Benjon, sõna on teil, palun. jah, aitäh. ma tahaksin esmalt tänada raportööri tehtud töö eest selles küsimuses see ei ole olnud väga vastuoluline, et ma arvan, et enamuse puhul me ikkagi suudame jõuda kompromissideni meil on mõningaid raskusi kompromissiga M hetkel, aga need on äh, suhteliselt väikesed. meie eelistaksime regulaarset kui äh, aeg-ajalist, äh, regulaarne tõenäoliselt ei oleks ka liiga tihe. lihtsalt tähendab see seda, et ei ole mitte ad hoc asjaga tegemist, vaid on olemas teatud graafik. meile valmistab samuti natukene muret see, et töötajate esindajaid ei ole et siin on äh, mitte sotsiaalpartnerid, äh, aga ei ole töötajate esindajaid, alati ei ole sotspartnerid kõige asjakohasem äh, üksus siin, eriti kui on tegemist väikesemate ettevõtetega. me leiame, et vahel on põhimõtteliselt sotsiaalpartnerid ja töötajate esindajad eriarvamustel, aga need on pigem sellised väiksed asjad. üks sisuline küsimus on kompromissis I. me ei usu, et oleks õige kasutada Äh, sotsiaalse dumpingu mõistet õigusloomelises tekstis. seda selle tõttu, et meil ei ole selle kohta mõistet. ehk siis teisisõnu, äh, me viime sisse kohustusliku võrgustiku öö, äh, vabandust, võrgustikule kohustused, millega ei ole võimalik, mida ei ole võimalik täita. sotsiaalsed dumpingud teistes õigusloomulistes tekstides ei kasut-, kasutate või ei ole vähemalt selle selget üheselt mõistetavat mõistet ja nii kaua me ei tohiks seda siin kasutada. kompromiss Q. me ei usu, et siin peaks kordama artikleid kolm, üks A, aga see oli ka väiksemat äh, sorti märkus. aga ma arvan, et küll me kompromissideni jõuame ajaga, aitäh. aitäh ja nüüd tahaksin sõna anda komisjonile, kui te soovite. ei sellisel juhul härra Tarden kas te tahate kokku võtta? jah, suurima heameelega. niisiis, härra Pekkeri sõnavõtu kohta, mis puudutab kompromissi N ja ohtu, et liiga palju on aseliikmeid ja ei ole võimalik kõike juhtida. jah, ma mõistan, mis te silmas peate ja ma olen valmis ka sellega arvestama, ma usun, et on võimalik leida sobiv sõnastus. võib-olla oleks vaja piirata asendusliikmete arvu. üks võib-olla oleks piisav, mul on mulje, et sellest võib puudu jääda, aga see üks asendusliige või mõned võimalikud asendusliikmed peaksid saama osaleda aruteludes ja mitte lihtsalt istuda kohal ja asendada, peab olema võimalik kõiki arutelusid ja kogu protsessi jär-, jälgida. nii et see on üks oluline asi, mis äh, peaks sees olema. tööinspektsioon, jällegi üks küsimus, mida te mainisite. pärast äh, järelemõtlemist saan teiega nõustuda. olen nõus, et Tööinspektsioon tööinspektsiooni asutused ei tohiks osaleda võrgustikus. ma arvan, et eh, nad võivad omalt poolt panustada mõttetöösse. Eh, aga jah, osa, aeg-ajalt nad võivad, võivad olla konsulteeritavaks osapooleks mõningate teemavaldkondade puhul aga nad ei tohiks olla võrgustiku enda liikmed. nii et usun, et siin selle teema osas on samuti võimalik leida kompromiss. suur aitäh samuti toetuse eest. mis puudutab härra Benjoni märkust EM-i puhul aeg-ajalt, see ei ole võib-olla jah, õige mõiste. võrgustiku algatusel regulaarselt, äh, ma ei tea jah, aga võib-olla kui oleks võrgustiku alu, algatusel, siis oleks selge, et äh, korraldatakse neid äh, kohtumisi siis, kui vaja. seda kompromissi M-i koht, M kohta, mis puudutab töötajate esindajaid ja seda, et nad asendatakse sotsiaalpartneritega siin. ettepanek ei ole minu oma, ma olin valmis sellega nõustuma, aga võib-olla me peaksime seda veel arutama ja silmas pidama kõiki olukordi, sellepärast et eesmärgiks on ikkagi see, et töötajate esindajad saaksid ka kohal viibida I puhul usun, et on oluline, kui me võitleme töötuse vastu ja räägime äh, riiklikest tööhõiveasutustest, mille eesmärgiks ongi võidelda töötuse vastu, siis äh, sotsiaalse tumbiku mainimine, jah. meil on asjakohane, meil ei ole küll konkreetset mõistet, aga seda terminit kasutatakse tihti ja sotsiaalne tumbik on toetuse põhjuseks teatud piirkondades. seega usun, et me peaksime juhtima tähelepanu sotsiaalse tumbingu küsimusele me võime seda arutada, aga usun siiski, et mõiste sissejätmine siin tekstis on oluline. loodan, et nüüd olen suutnud erinevad teemad ära käsitleda, aga meil on veel mõned päevad aega ja saame kõike veel täpsustada kuni esmaspäevani siis. Thank you, I would like. suur aitäh ja ma tahaksin meelde tuletada, et mm, hääletus tööhõivekomisjonis leiab aset esmaspäeval, nagu härra Tarten ka ütles, ja täiskogul tõenäoliselt tuleb see päevakorda kas märtsis või aprillis. nüüd punkt number kolmteist. härra Prieto punkt jällegi, täna teie päev. nii et sõna jällegi teil, palun Gracias por lo del día. Bueno, see simple... jah, aitäh, tõepoolest tundub, et täna on minu pidu. kaks-kolm märkust. tahaksin tänada teisi fraktsioone selle eest, et olete valmis kokkuleppele, mille me arutasime muudatusettepanekuid eelmisel nädalal ja nägime, et me suutsime konsensuseni jõuda, arutelud olid väga elavad ja oleme me muudatusettepanekud üritanud kolme kompromissettepanekusse kokku panna, tahaksin lihtsalt on pikaajaline rahastamine, seeläbi on võimalik pakkuda suuremat stabiilsust Euroopa Liidu majandusele seeläbi on võimalik parandada eelnevate aastate vigu ja tööhõivekomisjoni lähenemine tundub siin olevat asjakohane, tahaksin tänada variraportööre nii muudatuseliste ettepanekute eest kui ka kompromisside eest, milleni me jõudsime, nad olid tõesti valmis minema kompromissile. ja ma usun, et nii Econis kui ka me ise siin saame seda toetada ja seeläbi on võimalik parandada olukorda euroalal. nii et suur aitäh, tahaksin veel kord selle üle korrata, tänada neid, kes äh, osalesid muudatusettepanekute väljatöötamisel, eriti just variraportööre. aitäh, härra Preto! jah, suur aitäh, ma usun, et jõuame kokkuleppele ja raport on väga hea, aitäh raportöörile tubli töö eest! Thank you, somebody else? It's not the case. aitäh, kas keegi veel soovib sõna? ei, tundub, et mitte. Uh, so I would like also sellisel juhul ma tahaksin teile meenutada ka, et hääletus tööhõivekomisjonis toimub esmaspäeval Strasbourgis toimuval erakorralisel koosolekul ning hääletus EKONi komisjonis toimub kahekümnendal jaanuaril ning täiskogu päevakorda võetakse see raport suure tõenäosusega veebruaris. hästi nüüd me läheme päevakorrapunkti juurde number neliteist ja ma tahaksin teile anda lühidalt teavet selle kohta, missugune on hetkel olukord, mis puudutab töötajate vaba liikumist. praegustel praegusel hetkel on läbirääkimistel saabunud väga raske olukord, mõnikord tundub meile, et isegi määrusega võrreldes tahaksid komisjon või nõukogu veel seda rakendusala kitsendada, aga meie jääme igal juhul enda juurde, me püüame oma seisukohta säilitada, võtame selleks kogu jõu kokku. see ei ole kindlasti mitte kerge. me ei ole siiamaani veel tagasisidet saanud nõukogult. selles osas siis, mis puudutab meie poolt tehtud konkreetseid ettepanekuid, näiteks residentide diskrimineerimine, sotsiaalpartnerite nimetamine. ühesõnaga, me oleme teinud mitmeid ettepanekuid, tagasisidet pole saanud ja töö on praegu väga raske. järgmisel nädalal toimub erakorraline triaal, triloog ja loodetavasti kas siis kuueteistkümnendal või kaheksateistkümnendal me väga loodame, et me saame nende läbirääkimistega ühele poole, aga hetkel need liiguvad tõesti väga-väga aeglaselt. nii, kas keegi soovib midagi öelda, härra Sarkas? Sí, gracias, señora Bauer. Eh, solo para... suur tänu, proua Bauer. tahan lihtsalt kolleegidele meelde tuletada või tähendab, kõigepealt ma tahan vabandada Olle Kristenseni eest, et teda ei ole kohal, tal on teine väga olulise tähtsusega koosolek ja ma kinnitan ka proua Bauer, et me kõik võitleme ühtede ja samade eesmärkide eest, aga tahan lisaks rõhutada, et sotsiaaldemokraatidel on väga tähtis, elulise tähtsusega, et me teeksime nõukogule täielikult selgeks, et artikkel nelja osas ei saa kasutada mitte mingit niisugust sõnastust, mis ohustaks äh, riiklikku kollektiivläbirääkimiste traditsiooni ning nende õigusi, kes kirjutavad alla kollektiivlepingutele. meie aluslepingutes, mis meid kõiki kohustavad, on sotsiaalpartneritele autonoomia tagamise kohustus ja samuti mis puudutab tööalaseid suhteid ja kollektiivläbirääkimisi, siis on nendes ka nõue austada riiklikku traditsiooni. ning meil ei ole vähimatki plaani sotsiaalpartnerite õiguspärasust alahinnata, ükskõik mida ja kuidas me teeme, rahvuslikust ja riiklikust traditsioonist tuleb alati kinni pidada. Need tööst-, tööalased suhted on rajatud väga pika aja jooksul ja neid tuleb arvesse võtta, nii et artikkel neli on võtmetähtsusega punkt meie jaoks. nüüd ühes põhjenduspunktis on veel üks segadust tekitav asjaolu. lähetused on üks asi, töökohtade kättesaadavus on teine asi, kuid oluline on see, et kõik töötajad oleksid sajaprotsendiliselt sotsiaalkaitsega kaetud. me ei saa niimoodi teha, et osad töötajad on nagu teisejärgulise tähtsusega, seetõttu ei ole võimalik kasutada siin niisugust ähmast sõnastust, millest ei tule täpselt välja, missuguses ulatuses direktiiv rakendub ja me ei saa teda teha, kitsendada seda väiksemaks ja kitsamaks kui määrus ise. palun, härra Bänn ja mul on paar põhimõttelist punkti, millele tahan tähelepanu juhtida, ma ei ole nendes läbirääkimistesse kaasatud olnud, nii et tegelikult on üksikasjalikult raske teada, mis toimub. aga minu arvates me peame tõmbama selge joone, mis puudutab töötajate vaba liikumist tööalasel eesmärgil, sest et see võib olla seotud töötajate lähetamisega, selle juurde me võime tulla tagasi järgmisel nädalal nõukogu vastavas komisjonis toimuvatel läbirääkimistel, aga tegelikult mina arvan, et on valdkondi, mis tekitavad meil muret ja valdkondi, kus liikmesriigidele ei ole päris selge, kus kohas kat-, puudutatakse vabad äh, liikumise õigust ja teisalt õiguste kaasaskantavust. minu arust selles küsimuses on veel mitmeid kahtlusi ja ma praegusel hetkel rohkem ei ütle midagi, aitäh. aitäh, teen lühikese märkuse, ütleb proua esinaine nende kahe sõnavõtu kohta. mis puudutab artiklit neli, siis loomulikult me üritame enda juurde jääda ja üritame anda endast parima. ning nendest läbirääkimistest saadud õppetund on kindlasti see, et juhtudel, kui eriarusaamad tulevad tulenevad erinevatest õigussüsteemidest ja erinevatest traditsioonidest, on äärmiselt oluline, et need, need erinevused toodaks välja ka nõukogu ees, siis nõukogu saab vastavate riikidega läbi rääkida, sest et kui nõukogul ei ole konkreetset teadmist, miks see tekst on just niisugune, siis on ka väga raske kaitsta oma seisukohti. meil on olnud niisuguseid juhuseid ja pärast on küsitud, eesistuja on küsinud, miks nõukogus midagi ei öeldud ning siis ei olnudki lõppkokkuvõttes midagi võimalik teha, tuli jääda nõusse. nii et mitte ainult meie ei pea selle eest võitlema, vaid selle eest peab võitlema ka iga kõnealune riik ise. nüüd kolleeg Bennioni seisukoht. ma tahan rõhutada et see direktiiv on teataval määral nagu tugevdav direktiiv, mis puudutab juba olemasolevat seadusandlust, mis ei kaasa töötajate lähetamise direktiivi, lähetatud töötajad jäävad selle direktiivi rakendusalast välja ning samuti ei anta selle direktiiviga mingisuguseid täiesti uusi õigusi, see tegelikult kordab juba olemasolevat mingisuguseid uusi eeliseid ega soodustusi see direktiiv kaasa ei too. nii et sellest seisukohast peaks ta peamiselt olukorda selgemaks tegema, et olukord oleks paremini mõistetav kui praegu. niisiis, mulle tundub, et me oleme jõudnud päevakorra lõppu järgmine koosolek toimub esmaspäeval kell pool kaheksa Strasbourgis ning järgmine koosolek pärast seda on seitsmeteistkümnendal detsembril, seitsmeteistkümnenda detsembri pärastlõunal ja see on just nagu ma olin ette, kui on ainult pärastlõunase koosolekuga. tänan teid kõiki aktiivse osaluse eest ja kena nädalavahetust!